maksimaalselt viis minutit. nagu te teate, me kohtume ka härra Junckeriga hiljem, nii et, et kõneajast peame rangelt kinni pidama. niisiis, variraportöörid viis minutit ja pärast seda saavad siis ülejäänud komisjoni liikmed sõna ja äh, proua Pidikäinen äh, EPP nimel aitäh, kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri äh, suurepärase koostöö eest ma ei hakka siin äh, arutama üldiselt äh, finantstehingute maksu poolt ja vastuargumente, seda me oleme juba arutanud. Äh, keskenduksin siis sellele konkreetsele raportile ja teeksin mõned märkused selle kohta. kõigepealt, nagu te teate, Rahvapartei seisukoht on see, et me eelistame ülemaailmset maksu. meie teine seisukoht on selline, et kui see ei ole võimalik, siis peaks äh, tegemist olema vähemalt kogu Euroopat hõlmava maksuga. niisiis, äh, meie eelistus on see, et oleks siis selline ülemaailmne maks ja me palume komisjoni tegutseda selle nimel, et nad siis avaldaksid mõju ka G kahekümnele, et meil tõesti tuleks selline ülemaailmne makse ja seda peaks raportis rohkem rõhutama ja nüüd kui meil ei õnnestu äh, üle-euroopalist äh, maksu kehtestada, seda me siin ei räägi, me ei aruta ka seda tõhustatud koostööd. minu seisukoht on selline ja meie fraktsiooni seisukoht on selline, et kui me tõesti ei suuda seda maksu kehtestada üle-euroopaliselt, siis komisjon peaks midagi selle kohta ka ütlema ja minu soovitus on, et me teeme ettepaneku, et Äh, tõhustatud koostöömudel äh, siis tugineks just nimelt sellele finantstehingute maksule ja mitte templimaksumudelile ning äh, me võime paika panna siis ka juba ratifitseerimisprotsessi ja aja, ajakava, kuna see maks täpselt kehtestatakse. sellepärast, et meil on oht, et me selliste kõrvalasjade pärast rikume hea mudeli ära ning äh, veel üks asi, mis meie fraktsioon tahaks öelda, on emitenti põhimõte, meil on väga äh, hea meel nende definitsioonide üle ja, ja selline äh, järk-järguline mõju on meile ka täiesti vastuvõetav, nii et, et meil on väga hea meel, et see emitentsuse põhimõte on ka sees. teiseks me soovime tugevamat äh, rõhuasetust liikmesriikide vahelisele koostööle ning äh, äh, infovahetusele maksuametite vahel, et see asi tõesti toimiks niivõrd hästi kui võimalik. et me saaksime lahendada maksudest kõrvalehiilimise küsimusi Need on ähm, peamised punktid ja, ja lõpetuseks, kui me soovime, kui veel mingeid muid mudeleid äh, esitatakse, siis võib-olla finantssektori käibemaks oleks ka üks võimalus. aitäh. aitäh, proua Peetikäinen. järgmisena liberaalide nimel saab sõna proua Kular. Silvi, palun ma võtan sõna Wolf Klintsi nimel ja kuna sõnavõtt on saksa keeles, siis ma loen selle ette saksa keeles. kõigepealt tahtis härra Klints tänada härra Podimatat suurepärase koostöö eest. vabandust, proua Podimatat suurepärase koostöö eest. kõigepealt küsimus, kas on üldse mõtet kehtestada finantstehingute maksu, kui seda ei võeta kasutusele kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis või vähemalt euroalas. kui palju riike peaks selles maksus osalema selleks, et see ma-, sellel maksul oleks mõtet? ma arvan, et äh, meid paljusid huvitab see nüüd, millist liiki maksustamine oleks võimalik? miinimum äh, oleks äh, midagi templimaksu taolist nagu Ühendkuningriigis, aga äh, me peame siia lisama veel ka võlakirjad ja tuletisinstrumendid. Äh, kas äh, siin kasutame residentsuspõhimõtet? ning milline on siis see maksu, maks-, millised on need summad, mis maksust siis laekuvad, kui me kasutame seda templimaksu taolist maksu? ning äh, kolmandaks, äh, kuidas me saame sellist kaskaadi efekti vältida? Äh, inimesed võivad ju maksust kõrvale hiilida, kuidas seda takistada ja siis äh, üks äh, puhas selline spekulatsioon, spekulatsioon, näiteks välkkauplemine, kuidas sellega tegeleda. ning lõpetuseks, äh, mis saab nendest maksutuludest, milleks me neid kasutama hakkame ja kes nad endale saab? ja nüüd kõneleja läheb üle prantsuse keelele kõigepealt ma tahaksin Annit tänada ja ähm, see residentsuspõhimõte minu arvates on ka väga oluline. väga oluline on hoolitseda selle eest, et meil on tõesti tasakaalustatud ettepanek ja et meil ei tekiks siin liigset konkurentsi Euroopa ettevõtete ja teiste vahel. aitäh, härra äh,, proua Kular ja nüüd roheliste nimel saab sõna härra Confin mina ei asenda Sven Kiigoldit, niisiis ma saan kõnelda prantsuse keeles. Äh, suur aitäh Ani selle raporti eest. ma arvan, et meie seisukohad on üsna lähedased, on palju asju, milles me oleme üksmeelel, aga ma tahaksin neljal asjal peatuda. Äh, kõigepealt need kaks viimast punkti, mida ka Silvi mainis, kõigepealt äh, nende maksutulude kasutamine. seda ei ole vaja ainult võlgade vähendamiseks ja omavahendite saamiseks, sest meil on olemas ju ka siiski liikmesriikide maksed, asja mõte on rahastada võitlust vaesusega, kliimamuutuse küsimustega, vähemalt osa rahast peaks selleks otstarbeks minema me esitame selles suunas ka muudatusettepanekuid ja teiseks välkkauplemine. ma ei usu, et sellele on raportis piisavalt tähelepanu pööratud. me esitame ka muudatusettepaneku või, või vähemalt ühe sätte, kus me tahaksime, et öeldakse, et kõik need operaatorid, kes Äh, siis äh, sellega tegelevad, äh, samuti on maksukohustused, sellepärast et väikekauplemise puhul paljud tehingud lihtsalt nii-öelda lähevad kaduma. nii et, et Äh, võib teha ka tehinguid tühistatud tellimustega ja see võimaldab siis nendel turukorraldajatel, kes tegelevad väärtkauplemisega, äh, äh, et ka neid saab maksustada, sellepärast et need tehingute mahud on üsna suured. mulle tundub, et selline finantsuuendus tegelikult või uuenduslik rahastamine tegelikult reaalmajandust eriti ei aita ma olen eelkõnelejatega nõus, et meil on vaja kolme põhimõtet, residentsuspõhimõtet, emitendi põhimõtet ning siis ka seda omandiõiguse põhimõtet. ma arvan, et need kolm põhimõtet on tõesti väga kasulikud, aga neid tuleb natukene täiustada. Nad sobivad väga hästi kokku ka turgude ja toodetega, niimoodi on võimalik maksudest kõrvalehiilimist vältida. veel üks asi, mida me peaksime arutama, ma olen täiesti nõus sellega, mida proua Peetikeinen ütles äh, ülemaailmse maksu kohta. me ei tohiks äh, sellest plaanist loobuda, me peame olema siin liidri rollis. me peame mõtlema sellele, kuidas teised ka äh, meiega samas suunas liikuma panna. väga raske on võib-olla kehtestada maksu kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis, aga Äh, me peame mõtlema, kas me oleme nõus ka vähemaga ja kui jah, siis kuidas me seda teeme, seda peaks raportis ka rõhutama. võib-olla mõned liikmesriigid soovivad isegi minna kaugemale, me peame äh, asjad kõik selgelt välja ütlema. Euroopa Parlamendi roll äh, poliitilistes aruteludes just selle, sellel teemal on alati olnud avaldada survet selleks, et meil oleks ülemaailmne maks. praegu on küsimus selles, mida me siis teeme, kui meil on maks, mis ei hõlma kõiki kahtekümmet seitset liikmesriiki. mida me teeme, et me saaksime vähemalt sellise maksu, mis hõlmaks enamikku liikmesriike? sellega seoses tuleb langetada väga paljusid otsuseid, kuidas oleks näiteks, et me kehtestame mingi tähtaja. kas me, kas me võime ju paar kuud veel arutada seda maksu kahekümne seitsmes liikmesriigis, aga pärast seda on meil vaja siiski tõhustatud koostööd, me võime öelda, et september on nende arutelude lõpptähtaeg ja pärast seda kuupäeva siis liikmesriigid, kui nad soovivad, saavad hakata tegelema tõhustatud koostööga. selle, sest me peame ju hoolitsema selle eest, et kõik juriidilised ja tehnilised asjad on paigas. et me, et et kõik liikmesriigid tõesti lähtuvad samast, samadest alustest ja on samas faasis. nii et, et võib-olla ajakava osas oleks vaja rohkem üksikasju, aitäh. Eh, eh, palju tänu, esimees. minu esimene märkus puudutab äh, nii-öelda seda poliitilist valikut, mida me siin hetkel arutame, ütleb härra Portas. ma jagan Euroopa Komisjoni seisukohti ja mis puudutab äh, raportöör äh, proua Podimata arvamust, tuleks tõepoolest seda maksu koguda üle kogu Euroopa Liidu kõikides liikmesriikides ning äh, võtta eesmärgiks äh, see, et äh, maks võetaks kasutusele kogu maailmas. seniajani me oleme ju öelnud, et sellel maksul on mõtet ainult juhul, kui see on kehtestatud ülemaailmselt, aga seda eesmärki me kindlasti praegu ei saavita, saavuta ja seetõttu me peame olema praktilised. kui me kehtestame selle Euroopa tasandil, siis see oleks minu eelistus aga me võime selle saavutada ka tõhustatud koostöö raames eurogrupis ja kui see on võimalik, siis võib seda teha. igal juhul oleks parem, kui hõlmatud oleks kogu Euroopa Liit. ja nüüd minu teine märkus. tahaksin väljendada oma nõusolekut selles osas, et siin on kombineeritud omavahel residentsuspõhimõte emitentsuspõhimõte ja omandipõhimõte selle kont-, selle maksu kohaldamise kontrollimisel. nii et täielikult nõustun kõikide eelkõnelejatega antud teemal. tahtsin ka selle selgelt välja öelda, aga nüüd minu kahtluste juurde. minu esimene kahtlus puudutab äh, seda, et tegemist on maksuga, Eh, mida võetakse eh, aktsiatelt ehk null koma üks protsenti see määr ja siis eh, tuletisväärtpaberitelt on nende, selle maksumäär null koma null üks protsenti. mitte, et ma ei oleks sellega nõus, nõus, sellel on kindlasti omad majanduslikud põhjendused, aga parem oleks, kui asi oleks rohkem seotud reaalmajandusega ja kui pigem karistatakse spekuleerijaid. miks meil on siin näiteks null koma null üks, mitte null koma null kaks või null koma null kolm? ma ei tea, miks see on niimoodi valitud, kas see on mingisugune poliitiline kriteerium, kui vaadata näiteks makse Ühendkuningriigis, siis, siis algselt oli see null koma null kaks protsenti, nii et ma tahaksin teada, mille alusel on need määrad välja valitud. ja rääkides veel kahtlustest, mulle teeb muret ka see põhimõte, et tegemist on miinimumiga äh, Äh, mis tähendab seda, et liikmesriigid võivad kehtestada kõrgemaid nõudeid. aga kas sellisel juhul on tegemist Euroopa maksuga või valitsustevahelise maksuga? ja siit minu kolmas põhiküsimus, nimelt kas tegemist ikka on Euroopa maksuga ja kas see jagatakse nii-öelda laiali Euroopa tasandil või on olukord selline, et nendes riikides, kelle valduses on olulised börsid, ainult saavad toetust Euroopa Liidult. sellisel juhul ei ole asjal mõtet, kui ei ole seda ümberjagamise põhimõtet Euroopa tasandil, siis ei ole ka asjal mõtet. ja seetõttu ma usun, et raportis me peame sellele teemale kui kesksele teemale tähelepanu pöörama me peame küsima, äh, mis eesmärgil seda nii-öelda maksust kogutud äh, tulu kasutatakse. ja äh, lõpetuseks tuleb mõelda, mida nii-öelda, mis on selle maksu eesmärk. oma loomult on see nii-öelda ümberjagamis maks, kui me ei kasuta seda võitluses kliimamuutuste vastu äh, vaesuse vastu võitlemise vastu, põhiliste Euroopa strateegiliste eesmärkide saavutamiseks, siis me kasutame, siis me kaotame võimaluse muuta see tehniline küsimus keskseks poliitiliseks küsimuks, mis aitab meil Euroopat edasi arendada. aitäh, aitäh, härra Portaž! sellega on kõik variraportöörid saanud sõna ja läheme edasi komisjoni liikmete juurde. kõigepealt saab sõna härra Schmidt. siiski vabandan, unustasin ära EFT variraportööri. Um, aitäh, esimees, palju tänu raportöörile. selleks, et rääkida oma kahtlustest finantstehingute maksu osas, tahaksin välja tuua ühe aspekti. me tahame näha ette kõrge riski e, ja nii-öelda e, madala maksumäära. mõte oli panna pangad maksma kriisikulude eest. E, väga vähe on tõenäoline, et see nii ka läheb, pigem pannakse tarbijad sellest maksma ja me ei tea ka, millised on need maksutulud aga me oleme need maksutulud juba siin korduvalt ümber jaganud. komisjon on öelnud, et et võib-olla teenitakse isegi viiskümmend seitse miljardit aastas. tundub, et see on ikkagi liiga roosiline prognoos, sest ei ole eriti tõenäoline, et kõik Euroopa liikmesriigid ühinevad selle maksuga. ja kui nad ei ühine, siis sellega moonutatakse konkurentsi Euroopa Liidus ning õõnestatakse meie positsiooni globaalsetel turgudel. seetõttu ma näen endiselt rohkem ohte kui võimalusi selle maksu taga ja paradoksaalsel kombel e, me ju räägime, et, et me tahame selle maksu kehtestada spekulantide vastu, aga tegelikult me ise e, spekuleerime. E, me ei võta eriti arukaid riske siin Ehm, kõigepealt peab olema veendunud, et see maks ka tõesti praktikas toimib. palju tänu. ma tõesti veel kord vabandan, et äh, ma olin teid ära unustanud, aga nüüd saab sõna härra Schmidt. aitäh, esimees, aitäh ka proua Podimatale Te olete väga väärikas naine ja, ja jätkatke võitlust, võib-olla te isegi võidate lõpuks. mina ei ole nii-öelda fundamentalist maksuküsimusest, ilmselt seda teate, mul on päris suur maksukoormus ja, ja ma maksan hea meelega, aga maksud peavad olema õiglased ja nad peavad olema nii-öelda hästi ja õiglaselt üles ehitatud aga selle maksu osas on mul tõsiseid kahtlusi, et see on tõesti mm, aus ja õiglane. nii et mina ütleks ausalt, et tegemist on halva maksuga. kui asi oleks maksustamises, siis me oleksime või, või võib-olla võinud äh, muude maksude teed minna, näiteks äh, käibemaks, tegevusmaks või, või siis toidule näiteks rasvamaks ja kui tegemist on pankadega, finantsettevõtetega, siis jah, ma nõustun, et nad võiksid rohkem osaleda, selles osas ma nõustun. aga jah, Pascal, me võiksime siinkohal ikkagi olla pragmaatilisemad ja mitte endale jalga tulistada. ja sellest minu poolt kaks küsimust, mis on pigem eh, seotud eh, härra Klintsi ütlustega, mida Silvi edastas Eh, milline on see riikide miinimumarv, mis oleks veel aktsepteeritav, oli, eh, on neid, kes on öelnud, et, eh, et siin piisab Prantsusmaast ja, ja Saksamaast. Silvi ütleb, et piisab Prantsusmaast. kas sa kandideerid ka presidendiks <laughs> ma ei teadnudki. <laughs> nii et tegemist on tõsise küsimusega. ja teine küsimus puudutab omavahendeid komisjon on öelnud, et, et see annab võimaluse saada nii-öelda jätkusuutlikult oma vahendeid Euroopa Liidule ja kui on tegemist näiteks seitsmeteistkümne liikmesriigiga või vähematega, siis see ei ole võimalik. sest ülejäänud riigid, minu riik, me peame ka ju maksma. nii et eh, olge nii head ja, ja mõelge veel nende küsimuste osas edasi aitäh, härra Schmidt. järgmisena saab sõna proua Wortmann Kool, palun, Karin. aitäh, ka mina tahan tänada Annit äh, suurepärase töö eest, mis on ära tehtud äh, sellel väga olulisel teemal. jah, võib-olla see teema on äh, väga vastuoluline, aga parlament on olnud siin juhtrollis edendamaks seda teemat ja, ja siin kojas on kõlanud argumente, mitte minu argumente, et finantstehingute maksuga on võimalik tulevasi kriise vältida, sel-, sellesse mina ei usu, aga ma usun küll seda, et on selge, et ka finantssektor peab tasuma oma õiglase osa, andma oma õiglase panuse ja seda ka maksude osas. kõikides valdkondades me ju töötame selles suunas, et finantssüsteemid oleksid jätkusuutlikumad Ehm, ja selles mõttes ma näen siin äh, sellel teatud äh, vormis FTT-l äh, positiivset külge. ja tulles nüüd asja poliitilise külje juurde, mitte tehniliste küsimuste juurde, siis minule, minul tekkisid järgnevad küsimused ja, ja seda ka, kui ma öö, olen kuulanud vastuseid komisjoni ettepanekule ja lugenud öö, Eh, seda, milline on olukord erinevates liikmesriikides, kuidas eh, seda ettepanekut hinnatakse, siis on selge, et reaktsioonid on olnud eh, väga teravad, mõnikord on esitatud väga veenvaid argumente ei poole peal ja on teada, et kindlasti on palju liikmesriike, kes ütlevad ei, ei, ei, aga on ka palju neid, kes ütlevad jaa, üheksa on kirjutanud kirjale alla, eks me eh, näe, kas kõik need üheksa lõpuks ettepanekut toetavad, aga nii-öelda asja taga on kavatsus õigemini ja see, et osad usuvad, et FTT on hea, ja, ja tahavad seda kasutusele võtta, aga teised tahavad neid tulusid kasutada oma eelarve jaoks, mitte mm, arenguabi jaoks, kliimamuutuste jaoks, vaid nad tahavad kasutada neid tulusid omaenda eelarveaukude lappimiseks. nii et eh, ka see aspekt on mõningate liikmesriikide jaoks argumendiks ja seetõttu ei ole absoluutselt eh, selge, eh, milline on parlamendi seisukoht ja kas või ka komisjoni ettepanekute osas kasutada seda omavahendite Mm, rahastamiseks. meil on aastate lõikes olnud eh, pikad arutelud, need, kes on netomaksjad ja, ja kes mitte. nii et need kavatsused üheksa kirja taga ei ole päris selged ja seetõttu ma tahaksin esitada küsimuse, mida meie tahame, kas me tahame kõikehõlmavat eh, ambitsioonikat ettepanekut või, või on nii, et lõppkokkuvõttes näiteks üheksa või kuus liikmesriiki valitsustevahelise lepingu alusel võtavad kasutusele äh, finantstehingumaksu või pigem võiks minna kahekümne seitsme teel, et oleks selline põhimõtteline maks, võttes arvesse nii templimaksu kui finantstehingumaksu elemente. kas on mõtet, kui vaid väga piiratud arvul liikmesriike saavad äh, tulusid omaenda eelarve jaoks. mina olen alati olnud äh, maksimaalse harmoneerimise teed, aga võib-olla siin me võiksime minna ka minimaalse harmoneerimise teed, et liikmesriikidel on õigus minna kaugemale, kui nad soovivad, aga me peaksime ikka võtma eesmärgiks selle, et see süsteem kehtiks kõigile kahekümne seitsmele liikmesriigile nii et ma, ma loomulikult äh, kavatsen tulevastel nädalatel veel süveneda äh, sellesse teemasse, aga minu jaoks on igal juhul tegemist väljakutsega. mina olen alati ühenduse meetodi poolt olnud ja seetõttu ka selle ettepaneku puhul ma leian, et, et see peaks hõlmama pigem kakskümmend seitse liikmesriiki. siin pensionifondide puhul peab olema väga ettevaatlik, nemad ei ole need, kes peaksid võtma endale nii-öelda riske ja ei ole andnud panuse kriisile ja, ja praegusel raskel ajal on neil tõesti väga äh, raske teenida raha, teenida raha tulevaste põlvkondade pensionite jaoks, nii et nemad tuleks kindlasti selle direktiivi alt välja jätta. Need olid nüüd minupoolsed märkused ja ma loodan, et äh, mitteametlikult on meil ähm, tulevikus endiselt võimalik omavahel seda teemat arutada siin komisjonis. palju tänu, proua Wortmann-Kool, palju tänu teie märkuste eest ja järgmisena saab sõna proua Luling aitäh, esimees. mina tahaksin kohe algusest peale öelda, et äh, igal liikmesriigil on õigus äh, võtta kasutusele finantstehingu maks, kui nad seda soovivad. kui Prantsusmaa tahaks selle homme kasutusele võtta ja kui Saksamaa tahaks äh, selle, oleks tahtnud üleeile seda maksu kasutusele võtnud, siis lepingute alusel, aluslepingute alusel on neil see õigus olemas ja see põhimõte peab olema absoluutselt selge, et igal liikmesriigil on õigus sellist maksu kehtestada. aga nüüd ma võiksin äh, siin teeselda, et ma olen selle ettepaneku poolt, äh, kun- äh,, kuna ma usun, et see niikuinii ei materialiseeru, aga nii sir-, silmakirjalik ma ei ole ja seetõttu ma ütlen, et ma olen endiselt äh, härra Trichet'ga ühel meelel, kes on korduvalt öelnud, et me peaksime väga ettevaatlikult suhtuma sellise maksu kehtestamisse Euroopa Liidus ja, või ka siis Eurotsoonis. ja ka härra Draghi äh, seisukohad on olnud äh, sarnased on olnud maksule vastu ja seetõttu usun ka mina, et meil on natukene liiga vara arutada siin juba omavahel äh, maksumäärasid äh, viiekümne seitse, hinnanguliselt viiekümne seitsme miljardi euro ähm, ümberjagamist, äh, kuna asjad ei ole veel nii kaugele arenenud. see on liiga ennatlik. ma usun, et tasub öelda, et me ei ole vastu rahvusvahelisele mudelile, või, või isegi mudelile, mis hõlmab kõiki kahtekümmet seitset liikmesriiki, aga kui me võtame selle kasutusele vaid Euroopas Eurotsoonis, siis eh, minu arvates me annaksime, mängiksime sellega nii kõvad trumbid kätte Ameerika Ühendriikidele, kui üldse on võimalik mängida. ma püüan siin leida õiget sõnastust, aga eh, see oleks küll ääretult rumal meist see oleks eh, tõesti endale jalga tulistamine. aga kui me suudaksime jõuda kokkuleppele, siis ma ehm, ütleksin, et komisjoni ettepanek on selline kumulatiivne säte, mis tähendab seda, et eh, selline suurem finantstegevus saaks maksustatud kaskaadpõhimõtte alusel kumulatiivselt eh, sõltuvalt eh, nii-öelda finantsettevõtjate arvust turul. mõningate finantstoodete puhul, näiteks eh, eurofondide puhul, mis on nii-öelda suureks nii-öelda varaks Euroopas, siis nende jaoks on, nende jaoks on mõju väga suur. ja kui me läheme seda teed, siis me peaksime leidma mingeid sätteid, mille alusel on võimalik seda kumuleeruvat mõju leevendada, kuna praegune ettepanek eh, ei ole vastuvõetav. ja need, kes mõtlevad sellise maksu sisseviimisele, võiks mõelda, et kas me alternatiivsena ei võiks kehtestada nii-öelda ühekordset maksu, ühekordset maksustamist kui te nii-öelda tõesti tahate arvamuse raporti koostada komisjoni ettepaneku põhjal, siis ma väidan, et me peaksime tõesti siin tekstil esitama väga palju muudatusettepanekuid ja põhimõtteliselt on selge, et kui see maks, kui seda maksu ei kehtestata igal pool, siis me peaksime olema ikka väga kõhtleval seisukohal. mulle teeb isegi nalja äh, Ehm, teevad, teeb nalja nende seisukoht, kes siin juba räägivad viiekümne seitsme miljardi laialijagamiseks, enne tuleb ikka see raha kokku koguda. finantsteenuste pealt makstakse maksi, makse, kolmkümmend seitse protsenti minu riigist eh, maksutulust tuleb finantsteenuste pealt, ei saa öelda, et see sektor ei maksa üldse makse ja kui me hakkame nendelt veel miljardeid juurde koguma, siis ähm, me peaksime pigem tulusid maksustama, kui, kui mingit sellist maksu ette nägema. ma tean, et see viiskümmend seitse miljardit, et see on juba, juba neljakordselt äh, parlamendis äh, erinevates tekstides äh, ära kulutatud Eva Jolie soovib seda raha arenguabi jagamiseks, härra Lainen, ta ei ole küll enam keskkonnakomisjoni esimees, aga ka tema tahaks seda raha saada kliimamuutuste vastu võitluseks. härra Lamassuur soovis seda raha oma vahendite jaoks, härra Schäuble ja, ja proua Merkel soovivad samuti seda raha saada oma eelarve jaoks. ma arvan, et sellest piisab, et ma rohkem näiteid ei pea tooma nii et eh, lubage mul korrata, senikaua, kuni see maks ei, seda maksu ei kehtestata rahvusvaheliselt, globaalselt, unustagem ära see maks. aitäh, proua Luling! see oli tõesti väga vaimustav sõnavõtt, aga nüüd eh, proua McCarthy, ilmselt mina olen vähemuses oma liikmesriigis nende seas, kes on finantstehingumaksu poolt, aga kõik sõltub muidugi sellest, eh, kuidas mõista finantstehingumaksu mina tahaksin igal juhul tänada raportööri selle eest, et selle teema peale on mõeldud ja, ja on mõeldud ka emitentsuspõhimõtte peale, see on üks põhimõtetest, Eh, mille tõttu ma usun, et Ühendkuningriigi templimaks on edukas ja nelikümmend protsenti eh, nii-öelda välisresidentidest maksavad seda just evidentsuspõhimõtte puhul, seda on väga tõhusalt võimalik ja lihtsalt võimalik koguda ja, ja, ja nende asjade peale me peame mõtlema, kui me selle uue maksuga välja töötama, see uus süsteem peab olema tõesti tõhus, selline, et seda on võimalik kokku koguda ja Mm, me oleme väga palju arutanud seda teemat, selle asja filosoofiat ja, ja, ja ka meie ECR fraktsioonis eh, me oleme rääkinud sellest, et, et see ei ole mingisugune nii-öelda eh, pankadele täiendava koormuse panek, vaid asi on nii-öelda õigs, õigluses. nii et kui üldiselt vaadata finantsteenuste maksustamist, siis eh, Äh, üldiselt nad on käibemaksust vabastatud, äh, nad maksavad miljardeid liiga vähe, te, te võite minuga mitte nõus olla, ma räägin, ma räägin äh, Luksemburgist, mitte ainult Luksemburgist, vaid üldiselt Euroopa Liidu kogu sektorist. nii et me peame ikkagi ül-, teistega võrdsed konkurentsivõimalused looma, et nemad maksaksid oma õiglase panuse ja asi puudutab ka finantsstabiilsust. vaadake, kui volatiilne on kogu see süsteem, volatiilsus oli üks nendest probleemidest, mis tekitas finantskriisi. nii et see oli üks esimesi põhjusi, seega ma näen väga häid argumente eh, eh, nii finantstehingumaksu poolt kui, kui, kui ka selle vastu ja nende teemadega peab tegelema, tuleb äh, mõtlema, kellele seda kohaldada, kas me tahame, et osaleksid kakskümmend seitse, üheksa, selles osas ma olen proua Lullinguga nõus. see, et Euroopa Liidul ei ole maksupädevust, äh, lähtume me ühelsuse põhimõttest ja kui te tahate, et Ühendkuningriik, Iirimaa, Taanimaa teeksid opt-in'i, siis tuleb neid veenda, äh, see peab olema nende huvides või kui nad ütlevad, et kui te ei tee opt-in'i, siis te peate ikkagi oma vahenditesse maksma selle summa sisse. Ühendkuningriigi pangad on öelnud, et neid teeb närviliseks see, et luuakse selline ähm, maks, kus nende filiaalid Prantsusmaal peavad maksma, isegi kui nende riigis seda maksu ei kehtestata. nii et tegemist on ääretult olulise küsimusega ja seda tuleb väga üksikasjalikult analüüsida. meil on ühtne käibemaksusüsteem miks mitte vaadata seda süsteemi, kuidas see toimib, see on üks ühtne maksusüsteem ja võib öelda, et see ei ole kõrge riskiga, madala tulususega maks, kui see nii oleks, e, miks siis osad liikmesriigid seda teevad, osad riigid teevad, näiteks Hongkong teeb ja, ja miljardeid teenib, möödunud nädalal me käisime Hongkongis ja Singapuris, nendel on tõhus finantstehingumaks, mis umbes kakskümmend, kolmkümmend miljardit Hongkongi dollarit neile sisse toob igal aastal. ei ole õige öelda, et, et see ei hakka tööle, küsimus on selles, kas me tahame e, lõppkokkuvõttes saavutada sellist, mida lähenemist, mida meie soovime, et ehk üle Euroopa Liidulist lähenemist. ja mina igal juhul toetan raportööri oma fraktsioonis. nii et kõigepealt ma nõustun härra Kanfaniga, mida ma ei soovi ja mida ma ei toeta ja mida minu fraktsioon ei toeta Ühendkuningriigi liikmete seas on see, et vabaühendused on pidanud juba pika kampaaniat selles osas ja see, mida nad ei taha näha, on see, et lõppkokkuvõttes luuakse nimekiri, nii-öelda soovide nimekiri, kuhu see raha läheks eh, omavahenditest eh, lünkade nii-öelda täitmiseks, aukude täitmiseks. Eh, näiteks kui meil on nii-öelda välisesindajate võrgustik, siis, siis kõik see on läinud meile kalliks maksmaks, aga kas me ei taha milleenium-, aastatuhande eesmärke rahastada, neid saavutada, tahame ju, seega meil peavad olema õiged eesmärgid ja ja praegusel ajal hetkel me peame mõtlema selle peale, kuhu see raha hakkab minema. suureks lahinguks ongi see, et lepime kokku põhimõtetes, paneme selle lauale, kas on kakskümmend seitse liikmesriiki või milline on see maksimaalne liikmesriikide arv, mis pannakse asja toimima ja, ja milline oleks see süsteem, mida oleks tõhus nii-öelda eh, üleval pidada, et raha oleks võimalik kätte saada tõhusalt. ja et see oleks tõesti selline maks, mis aitab meil võidelda kliimamuutuste vastu ja näiteks ka noorte tööpuuduse vastu võita ning saavutada aastatuhande eesmärgid, arengueesmärgid. aitäh, proua McCarthy. ja nüüd saab sõna ähm, proua Turunen. aitäh nõustun oma kolleegiga, tahaksin omalt poolt midagi juur, veel juurde lisada. esiteks, mul on üks küsimus komisjoni esindajale kas te ikka olete kohal? jaa, olen kohal. seal te olete. Teie kolleeg äh, käis äh, siseturukomisjonis, mille liige ma olen ka, ja ütles, et peagi komisjon tuleb välja uue läbivaadatud äh, ettepanekuga selle hinnangu osas, mis on tehtud selle ettepaneku mõjude kohta reaalmajandusele. ma tahaksin teie käest teada saada, millal on äh, seda oodata. Äh, tegemist on ju ääretult olulise informatsiooniga, kuna vaidlused on väga tulised erinevates liikmesriikides ja väga oluline on teada, et kuidas see maks hakkab mõjutama reaalmajandust. Äh, paljud Euroopa liikmesriigid on väga tõsises olukorras hetkes, hetkel on kriisis seetõttu teiepoolne panus oleks väga teretulnud, oleks suureks abiks, ma ta-, võin öelda, et Taanis kahjuks teie nii-öelda nii-öelda kasutati nii-öelda halvimat stsenaariumit, kasutati teie nii-öelda kõige halvemat stsenaariumit ja, ja, ja, ja seal tuli välja, et mõju reaalmajandusele on negatiivne, seda loomulikult keegi näha ei taha. minu järgmine kommentaar äh, puudutab, on vastuseks kriitikutele, nii nagu eh, proua McCarthy ütles, vaadake empiirilisi eh, tulemusi, see maks toimib eh, maailmas, kus see on kasutusele võetud, vist neljakümnes erinevas riigis on juba kasutusele finantstehingu maks ja ainsaks negatiivseks eeskujuks või näiteks on Rootsi, ehk et meil on üks negatiivne näide ja väga palju positiivseid näiteid, kus see maks annab positiivse panuse riikide arengusse. seega me võiksime rääkida pigem nendest riikidest, kus asi on hästi korraldatud, kui et äh, Rootsist. Ehm, Hollandis ja Taanis ja ka paljudes teistes liikmesriikides äh, on tõsiselt arutatud seda, kuidas see maks hakkab mõjutama pensionäre ja pensionifonde ja ma ütleksin, et äh, Taani pensionifond, fond kasutas väga nii-öelda karmi kriitikat, ütles, et, et see hävitab meie pensionisäästud ja pensionifondid kaotavad sellest maksust tõsiselt. E, nende loogika aluseks olev matemaatika oli äh, nii-öelda liialdatud, ei olnud õige, teiseks äh, kõik sõltub sellest, millist ärimudelit pensionifondid kasutavad. me oleme näinud väga agressiivselt investeerinud pensionifonde, kes on palju raha kriisi käigus kaotanud ja samas on need, kes on olnud ettevaatlikumad, on tegelikult hästi nendel on hästi läinud, seega kõik sõltub sellest, millise ärimudeli on pensionifondid valinud ja selline maks äh, pigem soodustab seda, et pensionifondid kasutaksid konservatiivsemaid investeerimisstrateegiat, seega nad ei peaks kartma seda maksu, kuna lõppkokkuvõttes nad saavad pigem kasu sellest maksust, need pensionifondid. minu viimane märkus, Olle Schmidt ütles, et te olete maksude sõber, kui, kui need maksud on õiglased, mõistlikud ja minu arvates see tekst ongi just nimelt mõistlik, nii nagu Alan McCarthy ütles, tegemist on äh, Eh, tulu toova sektoriga võrreldes teiste sektoritega, milles ei ole midagi halba, aga see tähendab ka seda, et neil on eh, nii-öelda oma marginaal, millest täiendavalt maksta ja nad on ka alamaksustatud, seetõttu ma ei ütleks, et see täiendav maks oleks kas ebaõiglane või oleks aus, kui see annab oma panuse meie reaalmajanduse edendamisse ja ka mm, arengu eesmärkide saavutamiseks, aitäh! Bullmann härra Pullmann järgmisena, palun. suur tänu. tahaksin teha mõningad märkused. kõigepealt, äh, olles kuulnud, mida ütles äh, proua Turunen, tahaksin ma äh, otse pöörduda nüüd mm, komisjoni poole. ma arvan, et komisjoni esindajalt saime me kuulda seda, et tema arusaam äh, on sellest, et vanad äh, mõjuanalüüsid äh, on baseerunud ebatäpsetel andmetel ning ma tahaksin täpsemalt teada, kas värsked uued mõjuanalüüsid viiakse läbi ning kas komisjoni andmete põhjal tehakse uued tõlgendused, nii et meil oleks värskemad andmed oma arutelu jaoks? Need kolleegid, kes alati äh, siseturgu toetavad ja räägivad sellest, kui tähtis see on Euroopa Liidule, äh, ma tahaksin neile esitada küsimuse. nimelt, kui me räägime maksustamisest, siis miks te alati näete seda liikmesriikide kontekstis? eriti eh, küsiksin seda proua Lullingu käest, kes mitte kunagi ei väsi ära eh, sellest, et eh, ta kiidab siseturgu ja ühisturgu igal võimalikul moel, aga kui me räägime selle turu paremaks muutmisest maksustamise läbi, siis tema alati pöördub oma rahvuslike instinktide juurde tagasi ja mm, räägib sellest, et äh, maksustamisküsimused peaksid olema eemal Euroopa Liidu tasandil. ja edasi Alde ja teiste fraktsioonide käest tahaksin ma küsida, mida täpselt siis tahate kriisi ajal maksustada, kas te tahate tööjõukulusid maksustada ja muuta tööjõukulude osatootmisprotsessid veelgi kallimaks või tahate energia maksustamist näiteks? sellest me juba rääkisime, hääletasime ka sel teemal ja, ja kõik on sõna saanud. mida siis te tahate maksustada täpsemalt, sellepärast et midagi tuleb maksustada, mingi maksubaas peab olema, kui me tahame äh, tänase kriisi kohutavate tulemitega toime tulla ja kui me tahame oma äh, tulevikku äh, korralikult finantseerida, siis on maksu vaja. mida siis teha? muidugi maksupoliitika peaks olema üldise poliitilise ideoloogiaga seoses, nii et miks mitte näiteks teha elu lihtsamaks nende jaoks, kes tahavad töökohti luua ja need, kes tahavad finantsturgudel spekuleerida, nende elu raskemaks teha mõningad kolleegid ütlevad, et me oleme eh, finantsturgude maksustamise vastu, aga mitte nende maksudega, millistega siis? nii et eh, küsimused teile. kõigepealt, tulles tagasi selle juurde, mida ütles härra Schmidt, siis me lõpetame ettepanekutega eh, finantstehingute maksu osas mis reaalselt tähendavad seda, et äh, finantsteenused äh, regionaalsel äh, tasandil maksustatakse, aga välkkauplemist ei maksustataks. kus me siis jõuame? me välkkauplejaid ei taba üldse oma maksuvõrguga. alati on just väiksemad mutrid, inimesed, kes töötavad väiksemates kohalikes finantsinstitutsioonides, keda me maksustame ja see kindlasti ei ole ju meie eesmärk, mida me soovitame saavutada. ja äh, lõppkokkuvõttes jääb mulle alati mulje, äh, nii nagu väga tihti poliitilistes debattides, et kui te ei taha soovitada mingisugust tulemust saavutada, siis te lihtsalt ütlete äh, nii, nagu Äh, et te tahate väravat lüüa, äh, nagu mulle ikka meeldib rääkida jalgpallist, siis te lihtsalt nihutate väravat, nii et äh, värav saab löödud. nii et kolleegid, parlament ei tohiks jätta sellist muljet, et me ei, ei suuda tegutseda Euroopa Liidus, me peame midagi tegema ja seetõttu peaksime proua Podimatot, oma kolleegi, toetama äh, ja võtame selle nüüd lõpuks vastu. suur aitäh, härra Pullmann, äh, härra Kaldieril on nüüd sõna. suur tänu. mul on hea meel, et äh, meil on täna see arutelu käimas ja ka selle üle, et kolleegid on väga tuliselt reageerinud sellele. mitmed inimesed on viidanud siin tagasi teisele maailmasõjale, siis proua Lulling reageeris väga tuliselt äh, aga ma arvan, et äh, me räägime tegelikult üsna tagasihoidlikust igapäevasest instrumendist äh, ja mitte millestki erakorralisest, nii et äh, need reaktsioonid kolleegide poolt on üle pingutatud. see on väga lihtne tegutsemise viis. jah, loomulikult pöördume me selle süsteemi juurde, selle süsteemi juures finantsturgude algusesse tagasi ja kuna finantstehingumaks peaks olema Euroopa Liidu tasandi maks, siis on öeldud seda, et me peaksime välistama erinevad teised võimalused, näiteks tõhustatud koostöö. sest kui me seda ei välistaks, siis me nõrgestaksime seda mudelit, mille me oleme praegu pakkunud kui optimaalset nüüd äh, loomulikult seal taga võib olla mingisugune poliitiline loogika, aga ma arvan, et see on bumerang, mis tuleb meile tagasi. ma kindlasti ei ütleks, et äh, teised meetodid on võimatud, poliitiliselt ilmselt oleks see parim viis jätkamiseks. et äh, meil oleks mingisugune võimalus liikuda Euroopa Liidu kahekümne seitsme liikmesriigi ülese maksu suunas. aga kui me seda ei saavuta, ja kui me juba alguses välistaksime äh, tegelikult äh, päris äh, suure hulga riike jääksime oma maksuga pidama ainult väiksel hulgal riikidel, siis me ilmselt üle-euroopalist efekti ei saavutaks. niisiis, ma arvan, et kogu komisjoni ettepaneku eesmärk ju tegelikult ongi ja nii, nagu meie kolleeg Budimata seda väga hästi on meile edastanud eriti mis puudutab ähm, siis emiteerimispõhimõtet. samal ajal me näeme ka seda, et see parendab Euroopa Liidu omavahendite Äh, mm, osakaalu. härra Confan küsis, mida me siis täpselt äh, selle rahaga teeme, kui me räägime Euroopa Liidu eelarvest, siis tavaline eelarvemenetlus ju otsustab, kuidas täpselt neid, äh, seda raha eraldada. meie praegu ei peaks kindlasti otsustama siin, kas me kulutame selle keskkonna või muude eesmärkide tarveks nii et Euroopa Liidu eelarvesse jõuavad need vahendid. aga see ei tähenda, et äh, kui teatud riigid esitavad vetot siin, siis äh, me ei saaks minna mingisugust teist meetodit moodi. tõhustatud koostöö on aluslepingutes kirjas, see ei ole äh, niivõrd valitsustevaheline tasand, aga sellisel juhul oleksime me koos võimelised otsustama, kuidas täpselt neid vahendeid kasutatakse. see võib näiteks otsemakseid Euroopa Liidu eelarvesse vähendada liikmesriikide poolt või on mingisugused teised meetodid. Ehm, ehm, mis võiksid siis tugevdada majandusjuhtimist ja finantsstabiilsust. nii et ma arvan, et kindlasti peaksime liikuma selle ettepanekuga edasi, kindlasti ei tohiks me lasta seda ettepanekut põhja äh,, ma arvan, et me kindlasti peaksime komisjoni ettepanekuga arvestama ja mõtlema selle peale, kuidas euroala tasandil seda rakendada. proua Ferreiral on sõna. suur tänu. ma leian, et meie tänane arutelu finantstehingumaksu üle leiab aset sellisel hetkel, mil jõukuse osa, mida finantsturgudel luuakse, kasvab ja me oleme näinud seda kasvamas viimase viieteistkümne aasta jooksul. eriti, kui me võrdleme seda protsendiga, jõukuse protsendiga, mida toodetakse reaalmajanduses ja eriti just see raha, mida inimesed reaalselt oma tööjõu teenuse pakkumisega saavad, on vähenenud. nii et me näeme, et väga suur osa rikkuses toodetakse just finantsturgudel ja mitte reaalmajandussektorites. niisiis, kui me peame panustama siin omalt poolt ja maksustama seda toodetud rikkust siis kõige lihtsam on maksustada loomulikult tööjõukulusid ja mitte kapitali. ühest küljest sellepärast, et tööjõud on, ei ole nii mobiilne, kui kapital seda on. ja kapital liigub läbi kogu maailma, äh, minnes, liigudes sellistesse kohtadesse, kus kõige rohkem saab äh, teenida, äh, ja sellistesse kohtadesse, kus maksud on madalamad ja seetõttu ei ole see osa äh, riikide maksubaasist. Äh, täna oleme me finantskriisis ja kui me vaatame tööjõuturu olukorda, kui me räägime sellest, et makse on vaja tõsta või makse on vaja rohkem koguda, siis äh, riigid kasutavad kaudset maksustamist, näiteks käibemaksu, mis tegelikult karistab tarbijaid see karistab tegelikult tööjõudu. ja minu arust see ka tegelikult jätab kõrvale eh, selle sissetuleku maksustamise, mis finantsturul teenitakse. me käibemaksu maksame igapäevase toidu pealt, piima pealt, elektri pealt, kütte pealt. miks siis inimesed, kes ostavad äh, erinevaid finantstooteid, ei peaks samuti sellist käibemaksu või midagi sarnast äh, nende toodete pealt maksma. nii et ma kindlasti arvan seda, et kriisi ajal on äh, olulisem kui kunagi varem see, et me tekitaksime mingisuguse uue tasakaalu, tooksime õigluse mm, sellesse süsteemi, kes kui palju, mida täpselt riigieelarvesse panustab nii et äh, me peaksime siis ka maksustama finantstooteid, sellepärast et praegusel hetkel ei näe ma mingisugust äh, põhjust, miks need peaksid olema maksust äh, vabastatud. vanasti võis öelda, et finantsteenuste maksustamine sai, leidis aset nende elutsükli lõpus, kui nad sisenesid reaalmajandusse aga praegu kindlasti tuleks rahvusvahelistel turgudel makse, äh, finantsteenuseid ka maksustada. Euroopa Liidus peaks see algatus katma kõiki kahtekümmet seitset liikmesriiki, sellepärast et sellisel tasandil just kapital vabalt liigub ning Euroopa Liidu tasandil olev kapital on ka rahvusvahelises ringluses. seetõttu peaksime me tegema kõik, mis võimalik selleks, et finantsteenuste maks ellu kutsuda. praegusel ajahetkel ei ole kindlasti mõistlik rääkida, kuhu me need vahendid siis suuname. aga ma arvan, et see algatus kindlasti peaks olema seotud meie poolt selle sõnumiga, et kuna meil on vaja omavahendite eh, osa suurendada, siis see uus omavahendite süsteem, mis Euroopa Liidul äh, loomisel on, peaks, äh, seda me peaksime lähemalt vaatama. ma arvan, et äh, Euroopa Liit peaks järg-järgult liikuma harmoneerimise poole või vähemalt peaksid praktikad selles valdkonnas olema koordineeritud. aga kindlasti ei tohiks me ära unustada ka seda, et kui me maksudest eemalehoidmist ja maksupettusi äh, vaatame, siis me peaksime sellele ka rohkem tähelepanu pöörama ja iga päevaga muutub see aina akuutsemaks. me peame äh, tegelema maksupettustega, maksudest eemalehoidmisega see on oluline sellepärast, et äh, Euroopa peaks selle kõige vastu võitlema, rääkima sellest rohkem rahvusvahelisel areenil ning äh, tahaksin äh, meelde tuletada ka seda, et Euroopas oleme meie taganud, et need temaatikad on muutunud väga nähtavaks ja nüüd on need kuidagi kõrvale jäetud, nii et kindlasti see töö, mida meie kolleeg Podimata on teinud, on suurepärane ja ma loodan, et äh, see astub sammu edasi, et tuleb aeg, kui Euroopa Parlament äh, vastab Euroopa kodanike nõudmisele nii, et äh, tavainimene näeks ka, et see on loogiline. suur aitäh, proua Ferreira! proua Pietikäinen, palun! vabandust, kolleegid, et võtan juba teist korda sõna, aga ma tahaksin selgi-, selguse huvides öelda kahte asja Äh, kõigepealt äh, ma arvan, et parlament peab väga tugevalt toetama seda ettepanekut. sellepärast, et äh, ühenduse meetodid tagatakse sellega, me räägime siin kahekümne seitsmest liikmesriigist, kus see rakendatav oleks ja see puudutab ka omavahendeid. ja Rahvapartei positsioon väga tugevalt toetab seda, et jah, me oleme Euroopa Liidu omavahendite poolt aga kindlasti me ei pane siin mingisuguseid lävendeid paika. teine asi on see, et meil on äh, kahetine arutelu, sest me teame, et äh, finantstehingumaks ja templimaks, need kõik need teemad äh, lähevad ka nõukogusse, kus ilmselt minnakse tõhustatud koostöö peale ja see tõhustatud koostöö ei võimalda meil midagi sekka öelda. nii et me kas otsustame midagi praegu või me kaitseme seda mudelit. ja ma arvan, et seda mudelit peaks kaitsma või me siis ütleksime, et kui meil Euroopa Liidu kahtekümmet seitset äh, riiki ta-, selle taga ei ole, siis äh, kuidas parlament täpselt pakub välja, mida me peaksime tegema? ja mudel on väga oluline ning äh, põhjus, miks me peaksime käesolevat finantstehingumaksu mudelit kaitsma, on see, et see suunab just ennast välkkauplemise vastu ja kui meil oleksid pangamaksud või mingisugused muud mudelid, siis me koormame kõiki pankasid, ükskõik mida nad teevad. ja kõige, äh, kõige suuremalt äh, saavad just kõige väiksemad kannatada. Äh, nüüd, kui me räägime templimaksust, siis reaalmajandust tabab see kõige tugevamalt börse ja see on väga oluline, sellepärast on ka varasemad mudelid läbi kukkunud nii et äh, minu loogika on selline, et me ütleksime, et jah, okei okay,, kui äh, ühenduse meetodit ei ole äh, selle maksu osas, jah, olgu, ole, olgu siis tõhustatud koostöö, aga võtame ikkagi selle käesoleva finantstehingu maksumudeli, ükskõik kuidas ja millisel moel see protsess siis edasi läheb ükskõik millisel tasandil see siis ratifitseeritakse, kas me räägime siin üheksateistkümnest, kahekümnest või kahekümne viiest. koosoleku juhataja katkestab, palub, et te lõpetaksite. hästi, kolleegid, meil on vähem kui viisteist minutit jäänud, annaksin neljaks minutiks sõna komisjoni esindajale ja edasi siis raportöörile proua Podimatale. nüüd komisjoni esindaja, palun Yeah, thank you very much, Mr Chairman, and I would like to structure my contribution. Eh, suur aitäh ja ma üritan oma sõnavõtu eh, raja eh, neljas osas esitada. loomulikult meil on väga hea meel selle toetuse üle, mida me parlamendilt ja teie komisjonilt saame ning me Äh, loomulikult ootame teie ettepanekuid selles osas, kuidas komisjoni ettepanekut paremaks muuta, kuidas äh, muuta teda kindlamaks, nii et, et maksudest kõrvalehiilimine oleks võimatu, et ettevõtted mujal ei paikneks ja samuti emiteerimispõhimõte, mis täiendab residentsuspõhimõtet, tundub meile ka paljutõotav olevat nüüd, mis puudutab seda juriidilise jõustatavuse põhimõtet, mis on üle võetud Ühendkuningriigi templimaksust, äh, see seda tahame ka äh, kasutada, näiteks äh, me saame maksustada siin niimoodi välkkauplemist, äh, tuletusinstrumentidega kauplemist, nii et, et võib-olla me saaksime siis sellest põhimõttest midagi õppida. nüüd teine asi, millel tahaksin peatuda, puudutab seda mõjuhinnangut ja küsimust, mis mulle selle kohta esitati. ma võin teile tõesti kinnitada, et komisjon on läbi viinud täiendava majandusliku analüüsi ning Äh, see peaks äh, valmis olema paari päeva pärast, mitte paari nädala pärast. ja see uus dokument siis sisaldab selgitusi ja näiteid, sest et ähm, äh, meile tundub, et me peame asju selgitama, tihtipeale arve on kontekstist välja võetud või inimesed ei ole selgelt aru saanud, kuidas meie ettepanekud peaksid toimima. aga põhimõtteliselt see majanduslik analüüs, need arvud, mida me esitame, eh, kinnitavad sedasama analüüsi, mille me liikmesriikidele juba möödunud aasta detsembris esitasime ning eh, selle maja, ettepaneku makromajanduslikud tagajärjed on eh, tühised, need ei mõjuta negatiivselt ei majanduskasvu ega töökohtade loomist. nüüd kolmas asi, millel lühidalt peatuksin, on selle kaskaadmõju äh, Äh, küsimus ja mõju pensionifondidele. mind alati üllatab, kui ma kuulen, et äh, finantsasutused saavad oma ärimudelit kohaneda ainult ühel moel, niimoodi, et kolivad Euroopa Liidust ära, aga äh, näiteks ei saa iseenda nimel kauplemise asemel hakata kasutama finantsvahendust või midagi muud ja hakata kauplema teiste nimel näiteks äh, artiklis üheksa lõikes äh, kolm me räägime sellest, et ainult üks institutsioon, üks finantsinstitutsioon äh, peab selles väärtuse ahelas maksu maksma, see on viimane ahelalüli ja seega kõik need teised tegelikult tegutsevad selle viimase lüli nimel ja ainult see viimane lüli peab siis maksma. nüüd, kui rääkida kaskaadefektist, siis meil on siin väga palju uuringuid sellel teemal läbi viidud ja need on näidanud, et et mingit tõsist probleemi ei ole. kui me räägime nüüd mõjust pensionifondidele, siis siis me vaatasime me siin me peaksime tegema vahet kahtedel erinevat liiki pensionifondidel ja nendel erinevatel strateegiatel, mida need pensionifondid kasutavad. ja siin mingid, need erinevused ja mõjud on tegelikult väga väikesed. kui poliitikud tõesti tunnevad muret pensionifondide pärast, siis võib-olla nad peaksid tähelepanelikult vaatama neid arve, mida me oleme esitanud, eriti neid arve, mis on enne koma kohta ja ärk- ja ei maksa hakata rääkima siin mingitest väga suurtest halduskuludest. lõpetuseks ma olen siin täna kuulnud väga palju sellest, et Euroopa Liit ja kakskümmend seitse liikmesriiki ja mis saab siis, kui Euroopa Liit äh, äh, kui, kui mõned liikmesriigid ei soovi seda maksu kasutusele võtta, Äh, loomulikult äh, komisjon endiselt pooldab plaani A, mis on siis äh, ülemaailmne lahendus, me oleme esitanud ka plaani B, mis tähendab seda, et Euroopa Liit tervikuna võtab selle maksu kasutusele ja samuti oleme esitanud ka nii-öelda kolm A lähenemise mis tähendab, et see puudutab kõiki turge, kõiki osalejaid ja ka kõiki liikmesriike Äh, kui me aga tahaksime nüüd spekuleerida äh, sellel äh, teemal, et mis saab siis, kui see ettepanek ei hõlma kõiki liikmesriike, siis tehniliselt me saaksime ju läheneda ka komisjoni ettepaneku baasilt ja asendama siis sõnad Euroopa Liidu liikmesriik siis liikmesriigiga, kes kasutab finantstehingute maksu. aitäh ja nüüd saab sõna proua Podimata ja nagu ma ütlesin, kümme minutit, võib-olla isegi üheksa nüüd juba, nii et, et tõesti oleks tore, kui me suudaksime õigel ajal lõpetada. aitäh! ma keskenduksin mõningatele küsimustele, mis tõstatati. komisjoni esindaja juba vastas mõningatele küsimustele mina võib-olla peatuksin ühel asjal, mida ka komisjoni esindaja mainis. nimelt mis, milline on see väiksem arv või suurim arv liikmesriike, kes peaks selle maksu kasutusele võtma selleks, et see maks oleks tõhus ma arvan, et Euroopa Parlament mängib väga olus-, olulist rolli selles arutelus ja me ei tohiks seda unustada me võime saata väga tugeva ja selge poliitilise signaali liikmesriikidele, vaatamata sellele, et me ei ole siin kaasseadusandjaks. me peame hoolitsema selle eest, et nõukogus aset leidvad arutelud tõesti saaksid meie poolt olulise panuse. me oleme koostanud raporteid, resolutsioone ning muid dokumente aga ärgem unustagem, et äh, ärgem unustagem seda, milline on meie äh, hetkeseisukord. loomulikult finantstehingute maks on äh, soovitav ja see tuleks kasutusele võtta kogu maailmas ja seetõttu me peaksime seda kogu aeg meeles pidama ja, ja seda rõhutama. teiseks nüüd Euroopa Parlamendis me loomulikult toetame komisjoni lähenemist, nimelt seda, et finantstehingute maks võetakse kasutusele kahekümne seitsmes liikmesriigis. Äh, selles osas me oleme üksmeelel, aga võtmeküsimus on ikkagi see, kuidas me selle eesmärgi saavutame. kuidas me äh, selle Euroopa finantstehingute maksu saavutame ja siis ülemaailmse finantstehingute maksu mina äh, loomulikult ähm, Äh, olen öelnud, et ka mina eelistaks, kui see maks võetakse kohe kasutusele ülemaailmsel tasandil. aga kuidas komis- või mida saaks komisjon teha selleks, et seda ülemaailmset maksu saavutada? me kutsume komisjoni üles töötama selle eesmärgi nimel. aga kuna meil on Euroopa Liidus ka väga palju liikmesriike, kes suhtuvad sellesse maksu kõhklevalt, siis on küsimus, kuidas seda menetlust kiirendada saaks. Äh, kust me peaksime alustama? Euroopa Parlament ei peaks siin äh, hakkama kindlaks määrama, kui palju või kui vähe liikmesriike on vaja selleks, et see maks kasutusele võtta. poliitilises plaanis on oluline näha, mida konkreetselt äh, tehakse. selle maksu küsimuses on alati erinevad seisukohad, erinevad eelistused, aga Euroopa Parlament ei tohiks unustada, et äh, selles raportis ja komisjoni ettepanekus ei saa me lahendada kõiki neid probleeme, mis lahendamist vajavad. Euroopa Parlament põhimõtteliselt saab üksnes korrata oma seisukohti me oleme esitanud siin ka muudatusettepanekuid. me oleme öelnud, et Euroopa Parlament on juba koostanud selleteemalisi resolutsioone, on oma seisukohta selgelt väljendanud. me kõneleme siin keskpika perspektiiviga finantsraamistikust see on raamistik, mida oleks võimalik kasutada, see ei ole osaks minu raportist, aga ma lihtsalt tahtsin sellele viidata. ma arvan, et me peaksime kaaluma ka, mis tegelikult juhtub selle rahaga, äh, mida maksust saadakse. kuidas me seda raha jagame ning äh, siis meil on äh, selgelt vaja, kõnelejad katkestatakse niisiis, nagu ma ütlesin, kõigepealt me peaksime kulutama raha sellistele olulistele asjadele nagu keskkond ja muud, aga lõpetuseks võin ma öelda vaid nii palju, et asi ei ole lihtsalt ainult riskifondides mõned kolleegid loomulikult on viidanud sellele, et pensionifondid ja, ja teised sellised fondid, et nendega tuleks ka arvestada on aga juhtumeid, kus pensionifondid ise on oma rahaga halvasti ümber käinud. kui me tahame pensionifonde kaitsta, siis tuleb neid kaitsta äh, ohtlike finantstehingute eest niimoodi, et raha ohtu ei satuks. hästi, muudatusettepanekute tähtaeg on seitsmes märts, keskpäev muudatusi vaatame läbi meie komisjonis kahekümne kuuendal märtsil ning hääletus komisjonis toimub kahekümne neljandal aprillil. täiskogule läheb asi juunikuus. niisiis, suur aitäh ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde ning äh, istungi juhatamise võtab üle proua Pauls. Uh, thank you, thank you. aitäh, kolleegid. mul on mõned teadaanded, enne kui me saame jätkata. palun vaikust. Uh, täna te küsisite, et kas me saaksime muudatusettepanekute tähtaja kaks paki osas muuta ja nüüd meil on siis uh, uue, uus tähtaeg, kaheteistkümnes märts kell viis niisiis äh, viienda märtsi asemel, mis oli meie eelmine tähtaeg. see tähendab seda, et muudatusettepanekuid vaatame läbi kahekümne kuuendal ja kahekümne seitsmendal märtsil tõenäoliselt, seega nädal aega hiljem ning on tõenäoline, et mitte kõik äh, tõlkeversioonid ei ole selleks ajaks olemas, me anname endast parima, aga võib juhtuda, et mõned keeleversioonid on puudus ning Econis me siis hääletame siis kas seitsmeteistkümnendal aprillil või kahekümne neljandal, kahekümne viiendal aprillil. siis esialgselt ette nähtud kaheteistkümnenda aprilli asemel. aga siis jõuame lõppkokkuvõttes täiskogule ikkagi samal ajal, nii et, et suur aitäh ja tahaksin tänada Pablot selle eest, et ta seda istungit juhatas, sest muidu ma oleks pidanud sel nädalal neli päeva jutti olema siin juhataja toolil ja see on äärmiselt raske. nüüd aga läheme edasi siis päevakorrapunkti kuusteist juurde, milleks on jällegi see majanduslik dialoog ja mõttevahetus siis eh, eh, eurorühma juhi Jean-Claude Junckeriga ning eh, ma arvan, et ta ei vaja siin küll sissejuha-, tutvustamist. nagu alati on aset leidnud tähtsad sündmused ning ma annaksingi kohe sõna Jean-Claude'ile. Äh, ükskõik kui kaua ta soovib rääkida, kümme minutit või nõnda edasi. ja siis ta räägib meile sellest, mis on just juhtunud ja siis jätkame küsimustega. ja ma samuti soovitaksin saadikutel, et äh, meil on siin äh, pressi konverents kohe pärast seda istungit, nii et, et ei saa tulla pärast istungit äh, Jean-Claude'iga juttu ajama, sellepärast et me peame minema välja ja andma pressikonverentsi. niisiis, Jean-Claude, sul on sõna. aitäh. daamid ja härrad, lugupeetud saadikud. tõepoolest, meil ei ole täna eriti palju aega selleks, et äh, täiel määral äh, käsitleda kõiki neid teemasid, mis meile huvi pakuvad. sest et pärast seda istungit on mul kohe ees pressikonverents ning äh, pärast seda kohtun ka Euroopa Ametiühingute esindajatega loomulikult on väga oluline, et äh, ma kohtuksin äh, kõigiga, keda need küsimused puudutavad ja seda ma kavatsen ka teha. niisiis, äh, mida ma kõigepealt teen? kõigepealt annaksin teile lühidalt ülevaate nendest erinevatest seisukohtadest ja erinevatest küsimustest, mis on osaks nii meie tööst kui ka teie tööst, aga ma ei hakkaks väga pikalt peatuma nendel asjadel niisiis läheneksin täna asjadele lühidalt. kõigepealt äh, loomulikult Kreeka probleem. Te teate, et kahekümnendal veebruaril või täpsemalt kahekümne esimesel, ma päris täpselt ei mäletagi, äh, eurorühm langetas otsuse äh, varahommikul, langetasime siis põhimõttelise otsuse siis Kreeka teise abipaketi osas sada kolmkümmend miljardit eurot ning me läheneme siin asjale kahel tasandil. ühelt poolt me tahame hoolitseda selle eest, et Kreeka võlg oleks jätkusuutlik. niisiis, meie eesmärk on Kreekat toetada, sellepärast et Kreeka tõesti kannatab väga rängalt praegu. Äh, me oleme kokku leppinud selles osas, et ka erasektor annab oma panuse, see on Euroopas enneolematu. erasektori panus on äh, viiskümmend kolm koma viis protsenti, nii et, et see on tõesti enneolematu Te teate ka, et me leppisime kokku viiekümne protsendi osas, aga öö jooksul õnnestus meil siis seda protsendimäära suurendada äh, viiekümne kolme koma viiele protsendile. see on siis erasektori panus. ja äh, tegemist siis on äh, selgelt siis kõrgema protsendiga, kui me alguses lootsime kogu selle ettevõtmise eesmärk on hoolitseda selle eest, et äh, erasektor meid samuti toetab. ning äh, me üritame siis vähendada Kreeka võlakoormat viie koma viiele protsendile. kahjuks äh, ei õnnestunud meil saavutada neid eesmärke, mis me oktoobris endale seadsime, aga me üritame äh, nüüd äh, sisse viia teatud korrektsioone. me üritame vähendada äh, Kreeka kohustusi siis astmeliselt ning nagu ma ütlesin, see summa, mis me siis otsustasime eraldada praegu, on siis sada kolmkümmend miljardit eurot. kahekümne neljandal veebruaril me siis käivitasime selle järgmise faasi ning kuskil üheksandal märtsil me hindame esialgseid tulemusi, niisiis erasektor peab andma omalt poolt üsna kopsaka panuse selleks, et me saaksime Äh, edasi liikuda ning äh, erasektor, me loodame, äh, reageerib positiivselt, sellepärast et ähm, niimoodi oleks kogu protsess palju kergem. me tahame hoolitseda selle eest, et me tõesti teeksime nüüd suuri edusamme ja me jätkame tööd erasektoriga ning äh, tuginedes siis nüüd nendele esimestele hinnangutele, äh, mis tulevad üheksandal märtsil, me otsustame siis, milliseid samme edasi astuda äh, kuskil kaheteistkümnendal, nelja, kolmeteistkümnendal, neljateistkümnendal märtsil me suudame esitada ilmselt oma seisukoha juba. homme toimub eurorühmal paaritunnine kohtumine ning meie Kreeka kolleegid siis äh, annavad meile ülevaate sellest, mida nemad asjad arvavad, millised on nad äh, äh, olnud arengud, kuidas on toiminud erasektori kaasamine ning me siis hindame seda, kas Kreeka valitsus ja ka Kreeka parlament on ikkagi äh, langetanud vajalikud äh, õigusloomealased otsused nende prioriteetsete meetmete osas, mida me äh, viimasel kohtumisel, kahekümnendal veebruaril otsustasime. Kreeka valitsus ja parlament peavad need prioriteetsed meetmed ellu rakendama, enne kui me saame langetada otsuse siis teise abipaketi osas lõplikult Äh, sellele teisele abipaketile on seatud väga ranged tingimused. kõik need tingimused vaadatakse läbi, enne kui me midagi edasi teeme. Äh, Kreeka võimud peavad kõik need meetmed olema ellu rakendanud. Äh, kõik need meetmed, mille osas me kokkuleppele jõudsime. Te teate, et varemast ajast Kreeka võimud alati ei suutnud kõiki meie nõudmisi täita. aga ma olen kindel, et sel korral pärast äh, väga pikki kõnelusi ja läbirääkimisi ja sellist leebet survet on Kreeka lõpuks ometi suuteline meie nõudmised täitma. sellepärast, et me saime siis ka äh, kahe suurema erakonna äh, juhtide allkirjad nendele ettepanekutele või meetmetele. nii et, et nemad on need meetmed heaks kiitnud. loomulikult on nüüd oluline, et kõik tegutsesid kiiresti märtsi keskpaigaks juba, sellepärast et esimene osamakse äh, antakse Kreekale üle hiljemalt kahekümnendal märtsil loomulikult me soovime Kreekat aidata ja seetõttu me oleme eh, kehtestanud ka järelevalvemehhanismid, me ei taha Kreekat alandada, me tahame Kreekat toetada, meil on olemas siin eh, oper-, töörühm ja meil on, eh, Troika on erinevate liikmesriikide eksperdid. ja me teame, et Kreeka haldussuutlikkus ei ole just ideaalne mis puudutab näiteks ähm, laenude vajadusi ja nõnda edasi ning äh, äh, tihtipeale on vaja väga palju toetust selleks, et Kreekat halduse vallas aidata. Äh, me peame aitama Kreekal täita kõiki neid kohustusi, mis Kreeka on võtnud. me ei ole veel kõigis üksikasjades lõplikult kokku leppinud, aga meil on plaanis koostada raport ning me hoolitseme selle eest, et kõik need kohustused äh, tõepoolest ka täidetakse, see on äärmiselt oluline. me soovime, et kõik äh, need meetmed tõesti Kreeka õigusesse üle võetakse ja me tahame, et sellised asjad pannakse kirja ka Kreeka põhiseadusesse, et sellised asjad ei saaks enam juhtuda. Äh, nii palju siis praegu Kreekast, loomulikult ei öelnud ma ära kõike, mida Kreeka kohta võiks öelda, aga ma tahaksin veel kord rõhutada, et me peaksime Kreeka äh, avaliku sektori rahastamist äh, kindlustama. Äh, me ei saa võlgade vastu võidelda niimoodi, et me võlgadele veel võlgu otsa paneme, me ei saa võidelda puudujäägiga niimoodi, et me lihtsalt seda puudujääki aastast aastasse suurendame. niisiis me saame Kreekat ja Kreeka rahvast aidata äh, Äh, teisiti ja ma tahan rõhutada, et väga paljud inimesed Kreekas praegu kannatavad ja kannatavad väga rängalt ja me ei taha korrata iga päev seda, et nad peaksid hakkama raha kokku hoidma ja et eelarvet tuleb kärpida. me peame olema siiski mõistlikud, nii palju kui me suudame. aga on selge, et et meil on vaja tõelist majanduskasvu strateegiat Kreeka jaoks ning äh, sellest me ka eelseisvatel päevadel kõneleme, äh, kui äh, räägime sellel kohtumisel, mida ma mainisin. ning meie omalt poolt teeme kõik, mis võimalik selleks, et mobiliseerida rahalisi vahendeid nii palju kui võimalik ja loomulikult ka tehnilisi vahendeid selleks, et stimuleerida majanduskasvu Kreekas. Euroopa poliitika ei puuduta ju ainult äh, distsiplinaarsete meetmete pealesurumist, äh, kuigi neid meetmeid on kreeka, kreeklastel tõesti väga raske võib-olla nendega on väga raske leppida, aga me soovime ka, et oleks olemas poliitika, mis tõesti stimuleerib majanduskasvu. see on äh, meie kõige tähtsam eesmärk ja just nimelt sellele me oma arutelude käigus ka keskendume. kui lubate, siis nüüd ka mõned sõnad Euroopa stabiilsusmehhanismi kohta selle äh, ellurakendamine on võimalik, kuna leping on nüüd allkirjastatud. seda tehti teisel veebruaril ning äh, see leping peaks jõustuma siis äh, esimesel juulil kaks tuhat kaksteist, niimoodi me otsustasime. Euroopa stabiilsusmehhanism Äh, ja loomulikult äh, finantsstabiilsusmehhanism jätkab äh, ka praeguste projektide rahastamist, aga siis Euroopa Liidu stabiilsusmehhani-, Euroopa stabiilsusmehhanism seda hakatakse kasutama siis alates juulist ning parlamenti siis ka teavitatakse Äh, kõigest selle mehhanismiga seonduvast. Äh, peadirektoraat praegu tegeleb selle küsimusega. eksperdid tegelevad sellega, väga palju eksperte, sest et sellise süsteemi loomine pole sugugi kerge äh, ma isegi ei oska ette kujutada, kui keeruline see on, aga asjad edenevad väga hästi ning ma hoolitsen selle eest, et te saate ka äh, infot äh, selle mehhanismi tegevuse kohta. ma tean, et see leping äh, ei sätesta otseselt neid valitsustevahelisi aspekte. komisjonil ei ole õigust lepingule alla kirjutada, aga vähemalt eurorühma president peaks saama teile siiski äh, anda jooksvalt infot Euroopa stabiilsusmehhanismi kohta mis äh, puudutab äh, selle FSF-i ja ESM-i laenude andmise võimet, siis, siis tuleb teha ettepanekud erinevate faaside ja, ja panuste vahel. see mehhanism alustab tegevust siis esimesel juulil, aga sinnamaani tähendab siis eh, kui seal, sellest alates kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta esimese juulini nende mõlema nii eh, EFSF-i kui ka SM-i rahastamisvahendi on viis, on viissada eh, miljardit, me otsustasime seda siis oktoobris. ja ka jaanuaris langetasime sama otsuse Äh, loomulikult me vaatame kõik need asjad uuesti läbi äh, vastavalt sellele, kuidas ähm, sündmused arenevad. me otsustasime tegelikult, et me vaatame asju juba läbi märtsis ähm, ja vaatame siis, ähm, millised on need summad, mis Euroopa stabiilsusmehhanismile vajalikud on Äh, minule isiklikult isegi tundub, et selle läbivaatamise võiks äh, võib-olla läbi viia äh, ülemkogul, mis leiab aset homme-ülehomme, aga näib, et see ei ole siiski võimalik, sellepärast et mõned valitsused ei ole veel oma otsuseid lõplikult langetanud selles küsimuses. aga märtsis, hiljem siis märtsis me oleme juba võimelised otsused langetama me peame siis viima läbi esialgsed analüüsid ja ma arvan, et siis me suudame kõik juba äh, ka äh, sellele analüüsile tuginedes paremini otsuseid langetada. siis äh, saame juba läbi vaadata, milline on selle mehhanismi siis suutlikkus. tahaksin Äh, juhtida just äh, tähelepanu sellele, et selle mehhanismi suutlikkus sõltub üsna palju sellest, äh, kuidas rahalisi vahendeid eraldatakse, kui kiiresti neid rahalisi vahendeid eraldatakse. me otsustasime mõned kuud tagasi, et, et see eraldatud summa makstakse siis välja ühe, ühe korraga ning nõukogu paraku ei olnud sellega nõus ning leidis, et see, need rahad tuleb välja maksta viies etapis, viie osa maksena siis. ning äh, niisiis seda tehakse viies, viies osas. Äh, mõned meist leiavad, et, et see on selline suhteliselt tagasihoidlik lähenemine, arg lähenemine ning äh, me arvame, et äh, nende maksete kiirust tuleb kahtlemata parandada, asjad peaksid julgema kiiremini ja võib-olla peaks siis lihtsalt need summad välja maksma kahes osas. niimoodi lihtsalt asjad lähevad kiiremini ja see tähendab ka seda, et äh, is, iga see osamakse suurendab siis Euroopa stabiilsusmehhanismi võimekust saja miljardi euro võrra iga kord nii et, et kui me tahame tõesti hoogu äh, anda sellele mehhanismile ja me tahame, et asjad tõesti liikuma hakkaksid, siis on oluline, et, äh, et raha eraldataks kiiremini. loomulikult tuleb arvestada seda, et kõigil euroala liikmesriikidel äh, on siis õigus osaleda selles protsessis ja, ja, ja nad saavad, tähendab, neil on õigus seda kabi, raha kiiremini eraldada Äh, praegu siiani, siiamaani ei ole keegi olnud nõus sellist, äh, sellist lähenemist toetama, aga ma olen täiesti kindel, et äh, peatselt meil õnnestub võib-olla ka selles vallas kokkulepe saa-, saavutada. mina isiklikult leian, et me peaksime EFSF-i ja EF, ESM-i ühendama selleks, et suurendada Euroopa stabiilsusmehhanismi suutlikkust, nii et, et ma arvan, et et need asjad, mis siiani, need vahendid, mis EFSF-i raames ei ole siiani kas-, ära kasutatud, need tuleks üle kanda ESM-i äh, selleks, et äh, lihtsalt stabiilsusmehhanismi tõhusamaks muuta. eriti kui arvestada, et meie rahvusvahelised partnerid suhtuvad sellesse mõttesse väga innukalt Nad on öelnud, et me peame äh, tegema kõik, mis meie võimuseks, selleks, et neid finantstulemüüre tugevdada. ja äh, stabiilsusmehhanism peaks olema üheks selliseks müüriks. ja nüüd äh, ma läheksin siis kiiresti edasi ka Äh, makromajanduse tasakaalu nihete äh, väga suurte mm, probleemide lahendamiseni, see on äh, midagi uut. Te ilmselt olete tähele pannud, et komisjon on juhtinud tähelepanu mõnele, mõnedele riikidele, mida peaks uurima Belgia, Itaalia, Sloveenia, Hispaania ja ka Soome. ma ei hakka siin üksikasjadesse laskuma ning eurorühmas me siis äh, vaatame äh, kaheteistkümnendal, kolmeteistkümnendal märtsil läbi raportid nende riikide kohta ning teine majandusjuhtimise pakett. Äh, komisjon palus, et parlament avaldaks siin oma seisukohti muud mul sel teemal tegelikult öelda ei olegi ning eesistujamaa Taani soovib, et Äh, soovib parlamendiga kõnelda sellel teemal ja hoolitseda selle eest, et need kaks määrust äh, tõepoolest äh, suvel vastu võetakse. niisiis juba selle aasta suvel. aga ma tean, et teie raportöörid teevad selle teema kallal, nende kahe määruse kallal väga tõhusat tööd. nii et, et ma usun, et teie komisjon Äh, suudab asjad isegi juba aprilli keskpaigaks äh, lõpetada. ning loomulikult Ecofin äh, mõjutab ka otsuste langetamist. mina eurorühma presidendina olen ka selle ettevõtmisega seotud ning seega ma jälgin kõike toimuvat väga tähelepanelikult ma tean, et probleeme, mida lahendada, on veel ja kui lubate, siis mõne sõnaga ka Iirimaast. mulle teatati eile pärastlõunal eh, Iirimaa fina-, rahandusministri poolt, et pärast eh, soovitust või arvamust, mille kohaselt Äh, võivad tekkida probleemid, on, äh, korraldatakse Iirimaal referendum fiskaalleppe osas. Äh, me peame austama iirlaste valikut. tegemist on Iirimaal omase demokraatliku protsessiga ja seega ma ei hakka siin midagi halvustavat ütlema, kindlasti mitte Äh, Euroopas on äh, riike, kus olukord on, äh, lihtsalt Euroopas on riike, kus olukord on keerulisem kui teistes riikides. niisiis igas, igal riigil on oma süsteem ning me ei saa Iirimaad tema valikute pärast kritiseerida. ma arvan, et see referendum niipea ei toimu, sellepärast et kõigepealt on vaja aega, et kõik argumendid saaks esitatud Hi. Iirimaa äh, rahandusminister räägib meile ilmselt äh, ka, milline see ajakava saab olema, nii et, et ilmselt juba võib-olla see, äh, homme me teame täpsemalt, milline see ajakava siis on. fiskaalleppe ja Äh, Euroopa stabiilsusmehhanismi rakendamine on aga omavahel seotud. liikmesriigid, mis on fiskaalleppe ratifitseerinud ja see lepe jõustub, kui kaksteist liikmesriiki on selle ratifitseerinud äh, mõnedel äh, inimestel on tekkinud siin kahtlusi, aga ma, nad ei saa ma ei usu, et äh, Iirimaal läheb nüüd stabiilsusmehhanismi vaja, et sealt täiendavat toetust saada. nii et, et seda küsimust äh, ei tule tõstatada, et mis saab siis, kui Iirimaa tahab sealt toetust ja ise pole fiskaallepet ratifitseerinud nii et, et seda, seda küsimust ei ole praegu vaja tõstatada ja sellele ei ole mõtet aega raisata. vähemalt hetkel mitte. sest et tegu on asjaga, mis võib-olla kunagi ei, teoks ei saa. vaadake, mida ütleb Iirimaa katolik kirik. Äh, mõningates küsimustes on nende seisukohad väga lühida, lühikesed äh, kui küsida näiteks, kuidas tõestada Jumala olemasolu, siis äh, katoliku kiriku vastus on järgmine. Äh, nad lihtsalt äh, äh hiilivad vastusest kõrvale ja ütlevad, sellist küsimust ei ole mõtet esitada ja niimoodi nad hiilivadki sellest kõrvale ja mina kavatsen täpselt samuti teha Iirimaa referendumi teemal. niisiis ähm,, jah, aga me praegu ei räägi veel kolmandast abipaketist Kreekale. Äh, võib-olla me peaksime ja loodame, et see kolmas abipakett ka heaks kiidetakse ja me tõesti ei taha kreeklasi alandada, nagu ma olen öelnud. ja me ei taha nende õlule veelgi rängemaid koormaid panna. asi ei ole selles. me lihtsalt tahame oma Kreeka sõpru toetada, et nad teeksid seda, mida tuleb teha ning pöörame tähelepanu siis majanduskasvu soodustavale poliitikale. sellepärast, et see aitab täiendada see, neid jõupingutusi, mida Kreeka eelarve vallas teeb. suur aitäh! suur tänu ka teile! Teid on alati väga hea siin vastu võtta, te alati räägite peast, ma näen, et teil on lihtsalt mõned märkmed tehtud, oma nii-öelda märkmepaberitele. ma siin ei tee reklaami selliste märkmete tegemisele, selle asemel, et kirjutada pikk kõne ette ja see siis ette vuristada siin. seega veel kord palju tänu teie nii-öelda väga värskendava stiili eest, kuidas te annate ülevaate asjadest, mis on tehtud ja mida tuleb teha. ja minu nimekirjas on nüüd kolmteist sõnasoovijat, meil on äh, üks tund aega jäänud, see tähendab, et nii küsimuse kui vastuse jaoks on vaid neli minutit. seega, kui te räägite pikemalt kui poolteist minutit, siis te eriti vastust ei saa. Lähme kõigepealt kõikide fraktsioonide koordinaatorite juurde. ja lisaks sellele on veel nimekirjas Udo Bullmann, Anni Ponimata, Roberto Galtieri, Philip Lamberts and Nicolas Šuntis. If there is anybody else kui keegi veel soovib sõna, Astrid, siis äh, paneme nüüd äh, nimekirja lukku, vastasel korral me jääme ajaga hätta. aga kõigepealt Rahvapartei nimel saab sõna Jean-Paul. aitäh, proua eesistuja. austatud president, äh, te olete üks haruldusi Euroopa poliitikute seas, kes kelle veaks on see, et ta räägib äh, otse ja ausalt. Ehm, aga tänu sellele me tõesti saame teada ka sellest, mm, millest me eelmisel päeval oleme nii-öelda ajalehtedest lugenud, aga teie käest saame teada, et me oleme nii-öelda, nii-öelda mm, valesti aru saanud sellest, mida ajakirjades kirjutatakse Eh, ma olen aru saanud, et, et Kreeka ajalehtedest, et Kreeka küsimus on lahendatud ja ees seisavad eh, rahulikud veed, aga olles teid nüüd kuulanud, jäi mulje, et eh, tegelikult töö on alles ees, erasektori kaasamine, sellest on räägitud nagu kindlast asjast, tegemist on esmakordse nii-öelda sellise ettevõtmisega ja nõustun teiega selles osas, et meie eesmärk ei ole ju alandada kreeklasi, vaid, vaid tagada see, et, et see, millele on alla kirjutatud, see ka ellu rakendatakse. mina usaldan seda infot, mida te meile edastasite ja mulle tundub, et ajalehed on liiga ette rutanud sündmustest. Te mainisite ka siin kahte määrust, mida praegu arutatakse parlamendist, proua Ferreira on üks raport, raportöör nende teemade osas, mina teine raportöör ja, ja on toodud välja ka uus ettepanek arvestamaks ehm, olukorda nendes riikides, mis on ohustatud. me ei ole nii naiivsed, et me arvaksime, et see, mis on juhtunud Kreekas, et seda ei saa juhtuda äh, teistes riikides, seetõttu teeme ettepaneku eh, pakkuda nii-öelda juriidilist eh, toetust või, või, või tuge nendele riikidele. ma ei lähe siin üksikasjade juurde, aga igal juhul oleme eh, nii-öelda välja pakkunud samasuguse nii-öelda toetusmehhanismi riikidele, kui see on välja töötatud ettevõtetele. nii et me leiame, et parem on, kui meil on väga selge õiguslik süsteem, et kõik teaksid, mis hakkab toimuma, sealhulgas ka võlausaldajad, selle asemel, et meil on selline ebakindel olukord, kus viimasel hetkel jälle siin ja seal ad hoc baasil püütakse midagi ära teha. igal juhul soovin teile palju edu ja teadke, et meie teid toetame kui te soovite vastata, siis ta jättis teile minuti vastamiseks. Euh, äh, austatud äh, esimees, äh, selleks, et vastata oma ähm, kallile sõbrale Jean-Paulile, võin öelda, et ajakirjandus ei eksis tõepoolest teine Kreeka nii-öelda programm põhimõtteliselt on heaks kiidetud, aga ähm, põhimõtteliselt ma leidsin, et minu nii-öelda ülesanne on tulla siia teie ette ja, ja rääkida, millised on nüüd need järgnevad sammud, äh, mida tuleb astuda. me oleme loonud äh, järelevalvesüsteemi, mis on rangem kui varem ja seetõttu meil tuleb tagada selle mm, operatsiooni e, edukas ellurakendamine, mis minule tundub täiesti normaalsena, sest äh, sada seitsekümmend viis miljardit eurot läheb sellele, et Kreeka raskustest välja aidata ja, ja selleks, et selliseid summasid välja maksta, on meil vaja teada selgelt, millised on tulemused ja meil on vaja nõuda ka Kreeka valitsuselt seda, et nad nii-öelda kõigepealt omapoolsed sammud ära astuvad. ja mis puudutab teist päästepaketti, siis et me pidime olema kindlad, et meie jaoks prioriteetsed sammud on kõigepealt astutud, nimekirjas jõudsime me Kreeka valitsusega kokkuleppele nende prioriteetsete meetmete osas ja mis puudutab nüüd neid määrusi, mille osas sina, Jean-Paul, oled raportööriks, siis ma ei taha äh, selle teema üksikasjade juurde siin minna, aga mõte pakkuda sellist juriidilist kaitset, luua sellise juriidilise õigusliku kaitsesüsteem, eh, nii nagu see on kirja pandud peatükis üksteist, on väga hea mõte, ma igal juhul toetan mõtet töötada selles suunas, on tõsi, et eh, nii-öelda eh, need riskid ja ohud võivad taas esile kerkida ja sellisel juhul oleks parem, kui meil oleks kasutada juba eh, mingisugune kindel süsteem, et kõik teaksid ette, millist teed minnakse, mida hakatakse tegema, loomulikult siin tuleb eh, jätta piisav paindliku, paindlikkus eh, selleks, et valida antud olukorral sobivad elemendid, igal juhul kogemuse põhjal võin öelda, et et eh, põhimõtteliselt ma võin eh, nõustuda, et selline süsteem eh, töötataks välja. aga mis puudutab Kreeka programmi, siis, siis ma loodan, et homme te ei näe midagi sellist, mida te ei tahaks näha, aga nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna Elisa. Um aitäh, president väga hea meel on teid taas äh, näha siin meie seas ja omalt poolt tahaksin esitada teile mõned küsimused. kõigepealt äh, tahaksin öelda seda, et äh, on täiesti selge, et, et ma loodan, et, et ESM hakkab toimima, seda tugevdatakse, teiseks te mainisite makromajanduslikku tasakaalu, tasakaalustamatust, kui vaadata nüüd seda tulemustabelit, tabelit, siis äh, parlament äh, on äh, teinud siin nii-öelda omapoolseid ettepanekuid, erinevused on väikesed ja, ja võib-olla võiks natukene selle ulatust laiendada ja selles osas, olles majandusteadlane, tundub mulle, et esimene Kreeka programm ei saanudki olla edukas, tähtajad olid liiga lühikesed, laenud olid liiga kallid ning äh, struktuurireformide elluviimine venis liialt pikale. seega aja jooksul see programm ei toiminud piisavalt ja olukord halvenes, aga praegusel hetkel me tõesti eh, loodame, et probleemid suudetakse saada kontrolli alla ja loodetavasti eh, see programm osutub edukaks. me oleme näinud eh, nii-öelda majandussurutust äh, ja, ja tähtaegades ei ole jõutud kokkuleppele, samas keegi peab selle eest vastutama, keegi peab äh, vastutama, kas ja vastuseid andma, on selleks siis Troika liikmed või eurorühma e-, esimees, igal juhul me peame saama vastused selle uue paketi osas ma ei hakka esitama isegi küsimusi kolmanda paketi kohta, aga ma tahaksin teada, kas teine pakett on tõepoolest elujõuline sest kui me jälle ootame, et Kreeka eh, jõuaks kahe koma viie protsendiga plussi aastal kaks tuhat neliteist, siis me teaks, peaksime teadma, eh, millel, eh, millele te loodate, et tõesti sellise prognoosiga materialiseeruvad ja ma tahaksin teada, kas on nõutud minimaalseid garantiisid olukorras, kus tulemused ei ole Eh, sellisel, nagu soovitud või, või tekivad eh, soovimatud eh, sündmused. me peame vaatama seda programmi siiski realistlikult ja peame mõtlema ka selle peale, mida meie kodanikud soovivad ja, ja vajavad. meil on vaja süsteemi selleks, et toime tulla riigivõla olukorraga kaks paketis on stabiilsus, ähm, võlakirjad välja pakutud, kõige sellest me kuuleme kõnede käigus, aga kui me jõuame koha peale, siis me ei näe mitte midagi. ilma selleta kõik meie jõupingutused jooksevad liiva ja ei suurenda meie Euroopa kodanike usaldust teie vastu. aitäh! Ähm, Elisa jättis teile nüüd pisut alla minuti vastuseks ma ei hakka vastama nendele küsimustele, mille osas me oleme ühel meelel, aga peatun nendel küsimustel, kus me ei ole võib-olla päris ühel meelel. vaadates makromajanduslikku olukorda eh, tasakaalustamatuse ja tasakaalu mõttes, siis eh, mina leian, et me peaksime eh, vaatama riike, arvestades nende nii-öelda eripärasid, ja, ja nii-öelda ähm, laiemalt äh, lähenema neile. Äh, me peame horisontaalselt lähenema riikide omavahelisel võrdlusele ja kui me näeme mingeid nüansse järelduste osas, mis võib-olla on olnud äh, ennatlikud, vaadates asjadele nüüd tagantjärgi, siis ma tõesti mõistan seda, et, mõistan seda, et et kui me võrdleme euroriike, siis olukorrad on erinevad ja kui me näiteks kas või võrdleme palgataset või kulutusi, siis on muidugi selliseid küsimusi, mida ei saa vaidlustada, aga, aga ei saa, tuleb vaadata ka ajas tagasi, tuleb vaadata asjale laiemalt ja vaadata asjade arengule pikemas perspektiivis sest äh, riigid on väga erinevas äh, olukorras, ma tean riike, kus äh, palgad on objektiivselt kasvanud ja kui neid võrrelda näiteks Saksamaa parameetritega, mida on võrdlusalusena kasutatud, siis, siis mina seda nii-öelda seaksin seal küsimärgi alla, aga äh, palgakulud on näiteks osades riikides kasvanud äh, palju kiiremini kui Saksamaal aja jooksul, aga kui vaadata nüüd vaid puhtalt viimast kümmet aastat ja, ja mõõta ähm, arenguid äh, nende, selle perioodi jooksul, siis on tulemus hoopis teistsugune, kõik sõltub nii-öelda ajavahemikust, äh, mille jooksul andmeid nii-öelda tõlgendatakse ja mulle on jäänud mulje, et aruannete esitamisel on nii-öelda inimesi suunatud teatud tulemuste suunas ja seetõttu võib seda metoodikat eh, pisut kahtlaseks pidada. mis puudutab nüüd Kreeka teist eh, paketti, eh, struktuurireformid on loomulikult olulised, aga struktuurireformid võtavad aega, enne kui nad hakkavad tulemusi andma ja neid reforme on päris palju mis on nii-öelda prioriteetsete reformide osas nimekirjas, aga nad on kõik suunatud sellele, et saavutada majanduskasvu. me võime olla erineval seisukohal, kas need struktuurireformid, eraldiseisvad struktuurireformid liiguvad õiges suunas, aga, aga eraldiseisvate reformide osas me võime olla erimeelel, aga üldiselt ma usun, et liigutakse õiges suunas ja siis, kui me võtsime kasutusele esimese programmi, siis sellest ajast alates äh, me oleme vähendanud intressimäärasid, äh, mis on kohaldunud aastal kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat kakskümmend äh, me oleme suutnud intressimäärasid vähendada võrreldes sellega, mis algselt oli ette nähtud selleks, et anda Kreekale äh, suuremat mänguruumi programmi esimese kaheksa aasta jooksul eh, saavutamaks eh, konsolideerimist. ma ei saanud eh, nii-öelda rääkida kõigest, aga mm, tahaksin öelda veel kord seda, et me ei, ei, ei peaks rääkima lihtsalt selleks, et asjast rääkida, vaid me peaksime tulema välja konkreetsete ettepanekutega. Thank you very much uh.... Aldi Silvi. aitäh, Alde nimel saab sõna Silvi. tere päevast, president, kõigepealt palju tänu eh, sellest, et viitasite katoliku kirikule, eh, sest nüüd ma täna lõpuks sain aru, et millest te lähtute ja seetõttu ma saan ka aru, miks eh, Euroopa Panga juhatajad on kõik mehed Euroopa Parlamendis me oleme ju avaldanud soovi, et kui te esitate äh, nõukogu äh, uusi kandidaate, siis võiks valida ka naisi. aga ähm, tulles nüüd asja juurde, siis tähtsam küsimus on Iirimaa küsimus. Äh, te olete palunud, et me austaksime iirlaste otsust, mina austan kõikide otsust, aga see ei tähenda seda, et me ei peaks üheskoos mõtlema selle üle järele ja mulle teeb väga muret see, mida te ütlesite. meil on juba kogemusi äh, varasemast äh, selle nii-öelda Euroopa demokraatiaga ja kui me jätkame aluslepingutega, mis mõjutavad kõiki kodanikke, Euroopa Liidu kodanikke ja siis eh, mõnede riikide kodanikud saavad korraldada referendumit ja teised mitte, kui meil on menetlused erinevad, kas te tõesti siis usute, et me suudame selle kriisi ületada, kas te tõesti usute, et, et sellega me järgime demokraatlikke põhimõtteid, kui on tegemist küsimustega, mis on meie kõigi huvides, siis me peame olema ju üks meeskond, me oleme ju ühes paadis sellisel juhul ma ei sea küsimärgi alla riikide põhiseadusi, konstitutsioonide, ma, ma mõistan neid ja ma mõistan ka teie seisukohta, aga kui me jätkame sellel teel, siis sellega me lammutame Euroopa Liidu, tulles riigist, mis on läbi viinud referendumi, ise langetanud otsuse, ma ei hakka siin kellelegi õppetunde jagama, aga ma tahaksin öelda seda, et ma ei ole üldse kindel, et sellega me edendame demokraatiat ja et sellega me edendame enamat Euroopa Liitu või, või saavutame suurema usalduse Eh, nii Euroopa Liidu poliitikate kui eh, demokraatia suhtes. Mm, aitäh. ma leian, et vaatamata kõikidele raskustele, eh, millega me praegusel hetkel silmitsi seisame, on Euroopa Keskpanga nii-öelda juhatuse küsimus eh, selline, et sinna jõuavad naised igal juhul kiiremini kui katoliku kirikusse. aga tulles nüüd Iirimaa juurde, lubage, Silvi, kõigepealt eh, teile öelda seda, et eh, inimesena, kes saab teilt pidevalt e-kirju küll väga kvaliteetseid e-kirju. võin öelda, et äh, ka finantsturud peavad austama demokraatlikke põhimõtteid ja, ja ma, ma olen juba väsinud äh, igal pool kordamast seda, et äh, me peame alati mõtlema, kuidas finantsturud reageerivad. demokraatia on elav asi, elav nähtus ja me ei saa nii-öelda mitte midagi arutada lihtsalt põhjusel, et, et see häirib finantsturgusid. finantsturud häirivad praktiliselt iga päev minu elu. aga kõigele vaatamata loomulikult te olete tõstatanud tõelise probleemi. referendumid ei destabiliseeri poliitilist olukorda Eurotsoonis ja ma tahaksin teie tähelepanu pöörata sellele, et seekord see Iirimaa referend, sellel Iirimaa referendumil ei ole samasugused dramaatilised tagajärjed, kui oli sellel eelmis, oli see eelmistel referendumitel ja seetõttu ma usun, et ei peaks nii mures olema, olema. aga loomulikult tegemist on tõelise probleemiga ja, ja tegelikult mina näen asju täpselt eh, samamoodi nagu sina aga see, äh, ja et me ei peaks äh, siin tegema järeldust, et alati, kui me hakkame aluslepinguid muutma, tuleks korraldada igas liikmesriigis referendum ja siis äh, vaatama, et, et Prantsusmaal ei, Hollandis ei, ma, ma loomulikult olen täielikult kursis referendumite ohtudega, need võivad esialgu tunduda lihtsad, aga äh, samas ilma lepinguta, kui meil lepingut ei ole, võivad asjad muutuda väga keeruliseks ja kui ei ole ka teada, et milline see lõplik tekst on ja siis lasta inimestel otsustada näiteks fiskaallepingu osas. jah, see leping ei ole pikk, seal ei ole väga palju artikleid, aga kui vaadata selle lepingu sisu, siis seal viidatakse teisele selle seadusandlusele, mis juba on jõustunud, seega äh, tuleb äh, seda asja tõesti tõsisemalt vaadata. aitäh, aga nüüd Sven. või, või Dirk, tahad sina esimesena sõna saada? austatud äh, esimees, jah, need kommentaarid äh, katoliku kiriku pihta olid väga huvitavad, kalvinistina ma kindlasti kasutan seda Äh, härra Juncker on, äh, härra Junckerist on võib-olla peaaegu saamas äh, meie Euroopa paavst või, või see, kelle ümber kõik tiirleb. härra Holland, sotsialistide presidendi kandidaat, ütles, et tema tahab nii-öelda selle kokkuleppe avada, pidada läbirääkimiste alla ja, ja ka äh, rohelised äh, on äh, öelnud välja oma nii-öelda seisukoha, ütlevad, et nad on euro poolt, aga, aga on euro tulemuste vastu. selle peale nad oleksid pidanud mõtlema kümme aastat tagasi. rahaliit ilma eelarveliiduta ei toimi ja seetõttu me oleme ka selle eelarve poole nüüd sisse viinud. ja need, kes on näiteks kunagi elanud saaririigis, eh, härra Holland ütles, et siin ei ole alternatiivi. Eh, mida teie ütlete? tõesti, see küsimus kerkib eh, pidevalt üles meil. Sans vouloir adopter une attitude verticale. ma ei taha siin sellist vertikaalset seisukohta võtta jah, paavste ei seata küsimärgi alla. kristliku demokraadina ma usun, et te ei väljenda siin Prantsuse eh, sotsialistide ja roheliste seisukohti õigesti. ma annan muidugi kõikidele patustele andeks. Ceci dit, euh, euh les pro... moi je ne connais pas le périmètre aga olles seda öelnud siis ma ei tea täpselt, mida härra Holland on lubanud, et äh, ta edaspidi teeb. aga ma võtan äh, tema sõnu väga tõsiselt. üheksakümne seitsmendal aastal härra Chirac oma nõrkuse momendil avas äh, sotsialistidele äh, ukse e, ja ütles, et kui äh, Amsterdami leping ja, ja tehtud kokkulepped kehtima hakkasid, siis mina mäletan seda sellest ajast, et Luksemburg oli eesistujariik, nii et ma tean, kuidas nendele küsimustele vastata sest Prantsuse sotsialistid tegelikult on juba ajaloos öelnud neid eh, samu asju. nii et eh, tundub, et eh, fiskaalleppe puhul on, on samad põhimõtted. ma ei ole siin kindlasti väga fundamentalistlik, ma arvan, et seda saab läbi rääkida, aga selge on ka see, et kasvupoliitikat ei saa Äh, sätestada läbi alu-, mingisuguse lepingupunkti. lihtsam on niimoodi eelarvepoliitikat ajada. et äh, panna paika mingisugused äh, sätted lepingus ja selle järgi toimida. kasvu puhul see ei toimi. aeg näitab, mis juhtub, aga kuna üheksakümne seitsmendal aastal juba samasugune olukord oli, siis paluksin kalvinistist sõbral mitte alla anda ja Sven nüüd, palun. Äh, härra Jean-Claude. mulle on jäänud mulje, et ähm, Eurogrupp ja ka valitsusjuhid on saanud äh, Luteri usuvabaduse põhimõttest valesti aru ja et kogu see õigustus tuleb ainult puhtast usust ja mitte tegutsemisest. nii et ma arvan, et tegemist oleks, tegemist on tõelise reformatsiooniga, usurevolutsiooniga ja kui te vaatate kasvu, stabiilsuse kasvu pakti, siis meil on väga karmid reeglid, aga reaalsus tegelikult nendele reeglitele ei vasta. kui me vaatame Hispaaniat äh,, siis kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks oli kuus protsenti eesmärgiks äh, pandud järgmiseks aastaks on see kaheksa koma viis protsenti, neli peaks see tegelikult olema. nii et olgugi, et riik püüab läbi viia reforme, see ei tööta. Äh, Portugali eelmise e-, aasta eesmärk oli viis koma üheksa protsenti äh, ja sel aastal neli protsenti. aga need meetmed on küll vastu võetud, aga ilmselt neid eesmärke ei saavutata ka sel aastal. nii et küsimus on, kas te suudate ainult usust elada või need meetmed, mida te võtate, eh, et eh, stabiilsuspakti eh, reformi järel need meetmed jällegi põrmuks ei muutuks. kindlasti ei saa silmi kinni pigistada praegu ja seetõttu ma küsin, milliseid meetmeid plaanite teie võtta selleks, et reeglid ja reaalsus läheksid omavahel kokku? sellepärast, et tundub, et eelarve puudujääke ainult suurendavad need kärpemeetmed täna. nii et millised meetmed on teil täpselt kasvu ja sissetulekute suurendamise tarvis? Äh, ning äh, võla lunastamisfondi suhtes äh, Eh, ning kuidas intressimäärad eh, kontrolli all hoida, nii et stabiilsus eh, ja kasvupakt ei muutuks jällegi naeruväärseks. proua esinaine, tõepoolest muljetavaldav, ütleksin ma, on see, et tänase hetkeni oli see Äh, komisjon äh, vaimulike seminariks muutunud, aga äh, tõepoolest Euroopas on vaja palju usku, mul on sellesse usku. ja loomulikult me tahame näha euro stabiliseerumist, lootus ja, ja usk ei ole siin ainukesed asjad, mis aitavad ma arvan, et heatahtlikkus ja armastus on kindlasti Euroopast puudu ning äh, minu mulje on vähemalt see, et äh, armastust jääb Euroopas aina vähemaks. ma ei oleks kunagi uskunud, et Euroopas on võimalik, et äh, teiste riikide suhtes näidatakse niivõrd palju vastumeelsust üles ning et selle vastumeelsuse osas ollakse üksmeelsed Äh, mis puudutab äh, olukorda Hispaanias, siis ma leian, et äh, me peame vaatama seda olukorda tõsiselt. homme kohtume me Eurogrupis Hispaania finantsministriga ning stabiilsuse ja kasvupakti vaimus ei tohiks me kindlasti meelest lasta seda, et kui me räägime eelarve puudujäägist, siis äh, on võrrandis vaja kõiki osapooli võrdselt vaadata. Äh, ilma detailidesse laskumata ütleksin ma, et äh, meil on vaja kõiki avaldusi vaadata ja küsimus, kas Hispaania saavutab oma eelarve eesmärgid või mitte, läbikukkumine võib-olla ei ole seotud niivõrd äh, keskse eelarvega, vaid regioonide mm, eelarvega eraldiseisvalt. ka äh, sotsiaalkindlustussüsteemi faktorid äh, mängivad siin oma rolli Hispaania puhul. ning küsimus ei ole siin autonoomsetes regioonides või erinevates provintsides. Mm, nemad peavad täpselt samamoodi eelarvereeglitele vastama aga küsimus on siin ka selles, kuidas Hispaania valitsus lepitab oma riigieelarve, keskse eelarve ja regioonide eelarvet eh, Euroopa tasandiga. nii et eh, võib-olla eh, erinevalt teistest institutsioonidest mina ei juhi institutsiooni vaid ma olen justkui suure kiriku üks väike koguduse liige nii et kindlasti ma ei saa siin öelda, kuidas Hispaania valitsus peaks oma probleemidega toime konkreetselt tulema. Äh, probleemidest äh, Portugalis äh, rääkisin Portugali finantsministriga eile ja ta kinnitas mulle, et nad ei plaani abiprogrammi ressursse taotleda lisaks ja ma ootan, kuidas need asjad lahenevad. ma ei näe praegu, et võlalurastusfondi jaoks äh, oleks ilmselgelt vajadus. aga mulle tundub vähemalt, et äh, edusamme on kindlasti vaja, aga võib-olla mitte selles raamistikus mõned äh, ideed, millest millest äh, mina ja mu kolleegid oleme mm, viimase rohkem kui aasta jooksul rääkinud, ei ole olnud alati kõige õigemad. ja ma arvan, et äh, võib-olla äh, tuleb välja, et meil ikkagi oli õigus, aga keegi seda praegu hetkel ei märka kahjuks Äh, proua esinaine ütleb, et me peame kiiremini äh, tegutsema, sest muidu me ei suuda kõiki küsimusi võtta. ja härra Šuntis, palun äh, kuue nimel. suur tänu. härra Junker, kui teid Saksa ajaleht intervjueeris, siis te ütlesite selles intervjuus, et kui kaks põhilist parteid ei saa äh, valimisvõitu, siis äh, ilmselt äh, on väga raske Kreekat Euroopa külge siduda. ja samuti mainiti seal ka Euroopa Komisjoni volinikku, tundub, et äh, Kreekalt pressitakse midagi välja. Äh, kas hääletage nende parteide poolt, kes kärpekavasid äh, ja kasinusmeetmeid toetavad, aga teil samas ei olnud seda julgust, et kaitsta Kreeka inimesi mm, alavääristamise eest. ja nüüd, kui pangad on ära päästetud, nüüd kõik teavad, et nende parteide poolt on vaja hääletada, nii et tegelikult te rakendate praegu ja surute meile peale selektiivset demokraatiat. tegelikult ju demokraatia hällis algselt. sellised väljaütlemised on täiesti vastuvõetamatud ja vastuvõetamatu on öelda, et äh, äh, kõik parteid peale kahe põhilise partei on ekstremistid. Te ei saa seda öelda. ma ei räägi sellest äh, mitte sellepärast, et ma teid ei austaks, aga ma arvan, et te olete Euroopas väga tähtis persoon. ja sellegipoolest te olete toonud Euroopa tagasi ähm, keskaega kaose aega, nii et äh, ma tahaksin küsida, et äh, kuidas, miks te niimoodi, millise õigusega te minu riigiga niimoodi käitute? ma tahaksin vastata keerukatele küsimustele lihtsal moel, aga võin ka keerukal moel vastata küsimustele, mis on väga lihtsad. niisiis, kui te tahate tõlgendada minu sõna sellisel moel, nagu te tegite ja ilmselt te seda tahate, sellepärast et kindlasti ma ei alahinda teie võimet äh, tõlgendada teksti, mida te olete lugenud. siis mul ei ole siin äh, muud võimalust, kui äh, ma pean detailselt ütlema, mida ma ütlesin, aga ma ei, ma ei saa täpselt aru, millisele saksa lehele te viitasite kas see, kus ma rääkisin koalitsiooniparteidest ja erinevatest probleemidest, mis on selles valguses tõstatunud? aga lühidalt, mina kindlasti ei toeta ja ei tee kampaaniat kahe valitsuskoalitsiooni partei toetuseks, ma arvan, et nemad on täielikult vastutavad ähm, selle olukorra üle, kus nad praegu hetkel on ma ei, kindlasti ei ütle, mida keskparteid või konservatiivid on teinud Kreekas, aga fakt on ju see, et need on tänase koalitsiooni parteid. ma olen äh, palunud äh, härra Papandreolt ja teistelt äh, kohtumist, homme hommikul selgub aga ma ei, ma ei suuda joosta järgi äh, kõikidele äh, Kreeka poliitilistele tendentsidele, äh, aga fakt on see, et need kaks parteid on juhtnöörid võtnud ja kui on teisi poliitilisi jõude Kreekas, kes on teisel arvamusel, siis nad peaksid ütlema meile, mida nad tahavad, aga reeglitest tuleb kinni pidada. demokraatia on Kreekas olemas samamoodi on ta olemas ka teistes riikides euroalas ja demokraatia ühes riigis ei ole kindlasti väärt rohkem äh, kui demokraatia teises riigis ja seetõttu me peame olema kindlasti äh, rahvusparlamentide ja avalikkuse mm, reaktsiooni osas valvas ka teistes riikides. me oleme leppinud kokku kasinusprogrammis äh, Kreeka riigiga, oleme teinud seda demokraatlikult ja kindlasti jätkuvuse printsiip siin on ning see programm äh, rakendatakse samal moel ükskõik millise äh, Kreeka valitsuspartei poolt, ükskõik äh, kas siis pärast valimisi aprillis või hiljem. ma olen selle vastu, et saata Äh, siis esindaja Kreekasse. aga peaks olema keegi, kes on vastutav äh, taastusprogrammide üle Kreekas, sellepärast et probleemid on tõesti väga tõsised ja Kreeka inimeste meeleheide on murettekitav ning me peame äh, tõesti nägema, et selline erikomisar valvab kohaldumisprogrammide üle võttes kokku kõik need pädevused, mis on vajalik selleks, et kasvustrateegia taastada. nii et tõepoolest, ärge ajage segi komissari, volinikku, ärge äh, pange mulle oma sõnu suhu. sest äh, konsolideerimisprogrammidele lisaks on vaja ka kasvuprogrammi ja see tähendab, et on vaja haldus- ja poliitilist mehhanismi, mis ka äh, tagab, et need kasvupoliitikad rakendatakse ning äh, et see ei jääks vaid paberil olevaks. ja seetõttu ma pakkusin välja härra Barrosole, et ta määraks isiku, kes oleks positiivselt vastutav nende asjade eest ja annaks Kreekale ja Kreeka inimestele lootust. aga mina ei ole äh, kindlasti komisjoni president ja sellisel juhul ei ole mul ka mm, konkreetsetele nendele ettepanekutele mõju. nii et see on minu algatusõigus, mida ma kasutasin suur tänu! kas EFT nimel soovib keegi sõna? suur tänu ning suur aitäh, härra Junker, et äh, tulite meie ette kõnelema. tahaksin küsida teilt äh, tänaste sündmuste kohta. mõned tunnid tagasi, kui tulin äh, siia koosolekule, lugesin ma internetist, et Euroopa Keskpank on jälle süstinud üle viiesaja miljardi eurosse tu-, euro turgudele. Äh, millised oleksid teie kommentaarid? kas see tekitab mingisuguseid mõtteid või äkki muresid? näiteks inflatsiooniriski kohta või selle kohta, et äh, Euroopa Keskpank muutub aina rohkem äh, kriisiriikide jaoks viimase võimaluse laenuandjaks Te teate, et ma ei ole tavaliselt valmis kommenteerima neid otsuseid, mida Euroopa Keskpank on võtnud. ma seda ei tee ja isegi kui aeg-ajalt olen ma Euroopa Keskpanga otsustega nõus, siis ma isegi seda äh, ei väljenda. aga kui ma sellist seisukohta avaldaksin, siis oleks see just see edasi, ma ei arva, et Euroopa Keskpank saaks eemale äh, saaks süstida äh, turgudele nii palju, et inflatsiooni kergitada. Äh, edasi ütleb proua esime-, esinaine Äh, ma grupeerin küsimused äh, ja palun äh, hoidke siis reeglitest kinni, võtame kolm küsimust kolleegidelt. Pavlo saab esimesena sõna. suur tänu, Sharon. president Juncker viitan samamoodi oma koduriigile Hispaaniale, aga ilmselt konkreetsemalt et Hispaanias lühikese aja jooksul oleme me sisse viinud mitmed reformikavad finantsstabiilsuse, eh, tööturu ja maksusüsteemi jaoks. see on Hispaania valitsuse algatus eh, kärpemeetmed ja reformid. Eh, tahaksin teie hinnangut nendele reformidele kuulda me oleme nõus ka sellega, et ainult kasinusmeetmete ja kärbete läbi on võimalik tänasest kriisist välja saada, aga see ei ole samas ikkagi piisav, meil on vaja kasvu, te rääkisite Kreeka jaoks kasvustrateegiast, me kõik oleme nõus sellega, et kasv on vajalik mitte ainult Kreeka jaoks, vaid minu koduriigi Hispaania jaoks samamoodi. ja ma tean, et te olete teadlik sellest, et äh, kaksteist valitsusjuhti, äh, härra Rahoi oli üks nendest, kes saatis komisjonile ja nõukogule kirja äh, Äh, selleks, et need institutsioonid toetaksid kasvu, tahaksin kuulda teie kommentaari. Tõnuta, palun. Äh, suur aitäh, kallis Jean-Claude, äh, suur aitäh selle töö eest, mis te olete teinud, samuti siin parlamendis Äh, tahaksin pöörduda tagasi Iirimaa ja Iiri referendumi küsimuse poole, sellepärast et te rääkisite kahest olulisest aras-, asjast, kõigepealt äh, ajaraamistik referendumi jaoks ja teine ähm, äh, Iirimaa ligipääs ESM-ile. aga veel on üks aspekt, mis on väga oluline ja nimelt see on Iirimaa potentsiaalse ei mõju, mida me ei saa ju välistada sellele, et äh, fiskaallepet ei saaks integreerida Euroopa Liidu aluslepingusse, ma arvan, et äh, ei referendumil oleks väga traagiline. Äh, see tähendab, et neid kahte lepingut ei oleks võimalik üksteise sisse viia. ja see viib mind teise küsimuse jaoks, teise küsimuseni, mis on siis, kuidas teie hindate seda riski, et tulevikus on aina rohkem fiskaallepingu taolisi valitsustevahelisi eh, lepinguid. nii et aluslepingu muutus ei ole võimalik. Eh, suur aitäh ja Uldo, palun. suur aitäh, eh, proua esinaine. president Juncker mis puudutab äh, taasülesehitustöö äh, komissari või voliniku ja Kreeka küsimust, siis ma tahaksin seda uuesti puudutada. ma arvan, et see on positiivne tendents ja võimalus, aga kaks asja peab selleks aset leidma. esiteks see, et äh, Kreeka abi peaks tulema sellisest struktuurist, kus konsolideerimispüüdlusi saaks ka taastumisprogressiga ühildada, see on pikaajalisem eesmärk, see tähendaks mingisugust paketti ning seetõttu ilmselt oleks soovitav laiendada teie ettepanekut äh, volinikule, kes peaks parlamendile ka seda paketti esitlema, sellepärast et vastasel juhul on kõik demokraatia vaakumis toimuv. Sur la, à la question de mis nüüd puudutab Paulo, Pablo küsimust. sellest, et äh, milline on äh, reaktsioon Hispaanias toimuvale. ma olen üldiselt rahul nende otsustega, mis Hispaanias on langetatud Need otsused lähevad konsolideerimise suunas, nad näitavad, et Hispaania valitsus on kindlalt otsustanud korraliku konsolideerimispoliitika kehtestada ning mina küll ei näe, mismoodi me saaksime härra Rahoi valitsust kritiseerida selle eest, et ta on teinud seda, mida ta on teinud. ma ei saa siin hakata, äh, <laughs> paraku ei suuda ma oma märkmeid teie teise küsimuse kohta välja lugeda. võib-olla ma, te kordaksite, mis see küsimus oli? Äh, tahtsin äh, teie arvamust selle kirja kohta, mille mõned liigijuhid saatsid. ma olen siia midagi kaksteist või midagi kirja pannud ja mul ei tulnud enam meelde, mida ma mõtlesin. et mida see number kaksteist siin tähendas mina ei ole seda kirja saanud. selles kirjas ei räägitud sotsiaalsest mõõtmest ning see tegelikult, see tuletas mulle nüüd asja meelde. jah, Danute esitas küsimuse väga äh, sellise kindla küsimuse, et mis saab siis, kui Iirimaa ütleb ei kas see tähendab, et kui aeg käes on, siis me ei saa kasutada valitsuste vahelise lepingu sätteid või lülitada neid siis aluslepingutesse? kõigepealt ma tahaksin, et me seda teeksime mulle ei meeldi see valitsustevaheline lähenemine, nagu ma ütlesin, ma eelistaksin, et mm, me kasutaksime rohkem ühenduse meetodit, aga kui iirlased ütlevad lepingule ei, siis äh, tuleb see küsimus iirlaste ette jälle tagasi, kui leping ise äh, lülitatakse Euroopa Liidu aluslepingutesse nii et, et kui inimesed ütlesid esimesel korral ei, siis nad tõenäoliselt ütlevad, peavad jällegi ütlema jah või ei ja ei, noh, nad on juba harjunud pärast ei jah ütlema. nüüd see äh, ülesehitust äh, volinik, äh, teie kasutasite seda terminit, minu arvates peaks tegu olema sellise positiivse inimesega. mitte kellegiga, kes äh, siin kritiseerib ja karistab äh, kreeklasi. Need vahendid, mis äh, Kreekale eraldatakse, peavad aitama Kreekal jälle majanduskasvu teele jõuda. ning kui selline isik tõepoolest ametisse nimetatakse, siis Äh, peab ta olema valmis äh, parlamendi ees aru andma, et arutada neid strateegiaid, aga seda isikut praegu veel ei ole. ning äh, mina kindlasti ei saaks sellele ülesehitustöö volinikule dikteerida, mida ta peab tegema. kui te lubate, et te hästi käitute, siis saavad inimesed nüüd esitada kahekaupa küsimusi ja mitte neljakaupa Astrid Lulling ja siis Anni Podimata. Astrid, sina kõigepealt. jah, aitäh. ja mis puudutab teie ettepanekut, eh, et eh, härra Barroso peaks nimetama ametisse voliniku, kes tegeleb Kreeka majanduskasvuga, siis ma tahaksin võib-olla meelde tuletada, et Victor Hugo, et ei ole mitte midagi nii võimast kui idee, mille aeg on kätte jõudnud. nii et, et võib-olla tõesti aeg on kätte jõudnud ka selleks äh, ajaks ja isegi võib-olla selleks, et sellisel volikul võib Kreekas edu olla ma siiski tuletaksin meelde äh, neid äh, kogemusi, et äh, need riigid, mis sellistes probleemides on, ei ole alati olnud edukad. Äh, nad on olnud ainult edukad siis, kui äh, need säästu, nende säästumeetmetega on kaasas käinud ka devalveerimine ja ühisvaluuta puhul see loomulikult võimalik ei ole, äh, kui Kreeka just eurotsoonist ei lahku, aga see iseenesest ei ole paljudel põhjustel soovitav ilma devalveerimiseta, aga kuidas saab Kreeka majanduse olukord paraneda? siiamaani vähemalt äh, ei ole äh, maailmast ühtegi näidet äh, selle kohta, et midagi taolist oleks juhtunud. võib-olla me peaksime uskuma imedesse. kuidas teie, härra Juncker, sellesse olukorda juhtud, suhtute, mida peaks tegema selleks, et asjad õiges suunas liiguksid? meil siin halvad uudised muudkui kuhjuvad ja masendavad isegi kõige suuremaid optimiste. Anni. aitäh, Sharon president, ma tahaksin teid väga tänada nende otsuste eest, mida te olete langetanud Kreeka osas. ja tahaksin teid eriti tänada selle eest, et te juhtisite tähelepanu sellele, et Kreeka vajab majanduskasvu strateegiat selleks, et tasakaalustada fiskaalkonsolideerimise negati-, negatiivseid tagajärgi mina ei äh, tõstata küsimust oma erakonna nimel, sest ma jagan üldiselt seda seisukohta, äh, mida teie jagate. Teile ei meeldi ükski erakond, sellepärast et kõik äh, Kreeka erakonnad, te viitasite nii konservatiividele kui sotsialistidele ja ütlesite, et nemad peamiselt vastutavad praeguse jama eest. ning ma jagan teie seisukohta aga ma ei välista ka vasakpoolsete erakondade vastutust praeguse olukorra eest niisiis ma tahaksin tõstatada küsimuse Kreeka kodanike nimel või vähemalt nende nimel, kes suurel määral toetavad eh, euroala ja eh, riigi osalust euroalas, nagu ka hiljutised arvamuseküsitlused näitasid. ma tahaksin, et edastatakse neile sõnumi, sellepärast et nagu te ütlesite, nemad kannavad peamist koormat. eriti, mis puudutab äh, riigi väljavaateid, äh, sest ilma fiskaalkonsolideerimise programmita, ilma majanduskasvu strateegiata, äh, Need, ükski nendest strateegiatest ei saa olla edukas, kui me jätkame selliseid, selliste argumentidega, et noh, kas Kreeka rabeleb välja või ei, läheb pankrotti või ei lähe kas Kreekas äh, peaks õhutama või sundima euroalast lahkuma. kui me jätkame selliseid arutelusid, siis ma olen täiesti kindel, et ei ole mitte mingeid äh, väljavaadeid, et ükski programm edukas oleks. jah, vastake palun kiiresti kõigepealt ma tahaksin Astridile öelda, et Victor Hugo äh, kirjutas selle lause, mida ta mainis, olles eksiilis Luksemburgis. Victor Hugo oli alati äh, äh, valmis inspiratsioonipuhanguteks, kui ta oli Prantsusmaalt Luksemburgi põgenenud. proua Luling hüüab vahele Schengeni kaudu loomulikult. kui te külatate, külastate Luksemburgi ja kui veeda, veedate seal rohkem kui kolm päeva, siis olete kogu riigi kõik linnad ja külad ära külastanud ja ma arvan, et ta kindlasti käis ka Schengenis. vähemalt Victor Hugo teadis, kus Schengen on, sest et ühel päeval Prantsuse televisioonis Mitterrand ütles, et mitte keegi tegelikult ei tea, kus Schengen on. see asub tegelikult Hollandi lõunaosas nii et, et võib-olla kui ta oleks Hugo teoseid äh, rohkem lugenud, oleks ta ka Luksemburgi geograafiast rohkem teadnud. Äh, Kreeka juhtum on tõesti erandlik ja ainulaadne, äh, mitte üheski teises maailma piirkonnas pole midagi taolist juhtunud ja kunagi ei ole olnud ka sellist rahaliitu nagu meie oma. ja, ja rahaliidus ei ole kunagi olnud riiki mis on äh, sellelt peateelt kõrvale kaldunud nagu Kreeka. jah, tavaline devalveerimine, mis väljaspool euroala oleks võimalik, ei ole Kreeka puhul võimalik. nii et, et ma arvan, et äh, väga oluline on edendada majanduskasvu aga seda on kergem öelda kui teha, arvestades Kreeka majanduse struktuuri. see struktuur ei sarnane teiste euroala riikide majandusele. Kreeka väliskaubandus on väga mitmekesine. aga see ei ole eriti tihedalt seotud ülejäänud euroala majandusega nii et, et meil on tõesti vaja teha suuri jõupingutusi ja seetõttu ma äh, leian, et sellise voliniku ametikoha loomine on väga oluline nii Kreekale kui ka meile. Iirimaa on hetkel tegi, teinud õigeid asju ning ma loodaksin, ma sooviksin, et Kreeka teeks sama ning see on vastuseks ka Annile. kui Iirimaa praegu tõestab, et Äh, asju saab korda panna. kuigi loomulikult Iirimaa ja Kreeka vahel on suuri erinevusi ja finantskriisil olid ka erinevad põhjused. peame me siiski silmas pidama seda, et Kreeka peaks saama näiteks, mis ühel päeval tõestab, et meie jõupingutused ei olnud asjatud ning et asjatud ei olnud ei kreeklaste ega meie jõupingutused. me peame seesama tühja lobisemise lõpetama sellel teemal, et kas Kreeka lahkub euroalast või ei. me, kes me sellega, kes selliseid asju räägivad, need inimesed ei tugine usaldusväärsetele analüüsidele, vaid lihtsalt väljavaadetele valimistel kasu lõigata meil on seitsmeteistliikmeline euroala Kreeka äh, lahkumine ei ole meie jaoks võimalik stsenaarium. ma äh, meenutaksin jällegi äh, katekismust äh,, nimelt äh, katolikus äh,, katoliiklikus usus teatud küsimused lihtsalt ei tõstatu. aga ma ei taha siin kristliku demokraatiaga liiale minna selles äh, vaimulike seminaris niisiis äh, jah, ja küsimused peavad nüüd tõesti olema väga lühikesed, sellepärast et äh, äh, Jean-Claude'il on veel ainult pool lehekülge oma sohviteli märkmepaberist järel. mul on üks küsimus nimelt, kui komisjon läheb Kreekasse ja nagu Troika ütleb, tuleb palku kärpida, Äh, kuigi sellise otsuse peab langetama liikmesriik. mida see siis täpselt tähendab ning kui kreeklastele öeldakse, et et on vaja kolmsada kahtekümmend viit miljonit, siis ju langetatakse poliitilisi otsuseid täpselt siis, nagu ka siis, kui kästakse palku kärpida. Teie langetasite Kreeka asemel poliitilise otsuse, kust te selleks mandaadi saite? Äh, nõukogu või ECOFIN Äh, äh, ütlevad, et me peame usaldama komisjoni, aga kas me niimoodi ei hakka äh, õõnestama demokraatiat, need on täielikult poliitilised otsused, mis on langetatud väljaspool igasugust demokraatlikku aruande kohustuslikkust. ja härra Galtieri, kaks küsimust, esiteks. Te viitasite, et Kreekal on vaja majanduskasvu strateegiat, loomulikult Äh, tuleb arvestada olemasolevaid rahalisi ja tehnoloogilisi vahendeid, aga Kreeka vajab suuremat Euroopa-poolset nõudlust. Äh, ma ei taha siin nüüd üksikasjadel pikemalt peatuda, aga te ütlesite, et on olemas komisjoni raport makromajanduse tasakaalu nihete kohta äh, võib-olla see siiski peaksite üksikasjalikult käsitlema, miks Saksamaal on viis koma üheksa protsenti ülejääk kindlasti on siin tegu makromajanduse tasakaalu nihetega. ning veel üks huvitav eh, institutsionaalne küsimus, see eh, kompakk eh, lihtsalt toob uusi asju sisse, ta käib artikli kolm kolm kuus alla ning osad, osad reeglid on vastu võetud ainult euroala riikide poolt, nii et millist rolli te siin eurorühmal näeme, sest eurorühm tegelikult äh, Äh, peaks ju olema volitatud kõigi nende küsimustega tegelema, küsimustega, mis konkreetselt puudutavad euroala, nii et, et milline on eurorühma roll nende küsimuste lahendamisel? Äh, kõigepealt ma vastaksin äh, siis Philippi küsimusele ma ei ole päris kindel, et ma saan siin äh, konkreetselt vastata. minu ülesanne ei ole inimeste elu keerulisemaks muuta ja eriti mitte oma elu, sest ma ei ole masohhist. aga me tõesti peame mingil hetkel äh, tõsiselt arutama tööjaotust ja, ja vastutust erinevate troika liikmete vahel nõukogu, parlamendid ja teisedki. eurorühm ei ole troika osaline. ma, ma tunnen seda ühte konkreetset volinikku ja ma loodan, et see volinik ei hakka Kreeka eest vastutama, sest Kreekast ei teata midagi. see volinik ütles, et eurorühm oli see, kes sundis need kärped peale, kes käskis miinimumpalka kärpida, mina seda kindlasti ei teinud, mul on tunnistajaid nii et need tunnistajad võivad kinnitada, et mina olen igal juhul, igal võimalikul juhul üritanud äh, mitte sekkuda äh, miinimumpalga küsimusse. ma tean, et äh, paljudes riikides on madalamad miinimumpalgad kui Kreekas Neile teeb see erilist muret, selliseid riike on eurorühmas kuus ja neil on väga raske oma avalikkusele ja ametiühingutele selgitada, et nemad peavad eraldama Kreekale suuri summasid selleks, et Kreekat toetada, kuigi kreeklaste äh, miinimumpalk on oluliselt suurem kui neil aga meie poliitikutena siin ei äh, aruta nende meet-, meetmete üksikasju, mis osapooled peavad võtma ja see on minu arvates probleem. kui me räägime asjades, äh, demokraatia sisust ja legitiimsusest, eurorühm peab lihtsalt äh, toetama ja aktsepteerima neid erinevaid meetmeid, mis Troika välja pakub aga kui eurorühm teeks äh, täpselt vastupidist troika ettepanekutele, siis IMF äh, lihtsalt lahkuks läbirääkimistel laua tagant ja kui nemad enam protsessis ei osale, siis see pakett, mille me kokku paneme, äh, siis paljud liikmesriigid otsustavad ka mitte toetada neid meetmeid, sellepärast et nemad leiavad, et, et osalema peaks ka IMF nii et, et tegemist on tõelise küsimusega, mille te tõstatasite ning äh, sobival ajahetkel ma tõesti sooviksin seda arutada, arutada nii, nagu me oleme demok-, ameeriklaste demokraatidena, äh, kuidas siis täpselt ikkagi seda eelarve puudujääki vähendada ja rahastamisprobleeme äh, kolmsada kakskümmend viis miljonit Kreeka puhul ja loomulikult sõjaliste kulutuste vähendamine on üks teema. me ei saa öelda, et kärpige pensioneid, aga sõjalised kulutused jätke samaks minu arvates on skandaalne, et ei ole suuremal määral neid sõjalisi kulutusi kärbitud. minu arvates on skandaalne, et et äh, sellised korralikud riigid endiselt ekspordivad relvi Kreekale. ja ma, äh, ma Äh, ei öelnud, et ma ei taha neid äh, kahte määrust arutada, mille raportöörid siin on. loomulikult me peame seda tegema. ma lihtsalt ei tahtnud täna hakata neid üksikasjalikult arutama. ma äh, ei hakka kommenteerima ka Saksamaa äh, ülejääki, sellepärast et siis ma pean selgitama, miks see on viis koma üheksa protsenti Saksamaal ja kuus koma kolm protsenti Luksemburgis nii et, et sellepärast ma sellest ei räägi, aga tegemist on tõsise äh, teemaga, aga seda arutelu me ei saa pidada täna. eurorühm loomulikult ähm, on selles arutelus osaliseks, äh, arutelus, mis puudutab tasakaalu nihkeid äh, sel määral, kui meil see probleem puudutab eurorühma riike meil toimub see arutelu kaheteistkümnendal ja kolmeteistkümnendal kuupäeval, ma ei mäleta enam täpselt, mis kuus. aitäh. No, but Have you been I understand the answer in respect of I have two questions. First on macroeconomic imbalances aga te unustasite vastamata minu küsimus äh, makromajanduse tasakaalu nihked ja teine, kas eurorühm äh, mängib mingit rolli ka selles äh, kaks pakki kõnelustes, aga osaliselt te siiski nagu vastasite, nii et, et ma olen rahul. nii et siis jätame asjad nii, jah. aitäh järgmisel nädalal toimub midagi väga haruldast, meie komisjonil pole ühtegi istungit. ning järgmine istung on esmaspäeval, kaheteistkümnendal märtsil Strasbourgis, ma väga vabandan, aga Strasbourgi nädalat meil ikkagi on